Bardzo dziękuję za wystąpienie. aitäh selle sõnavõtu eest. ja nüüd ilma pikemalt viivitamata alustame küsimustega. ma loodan, et arutelu äh, saab olema hea ja kõigepealt saab sõna proua Mäkkines niisiis, teil on sõna ja palun pidage kõneajast kinni. aitäh, aitäh, volinikukandidaat, te kõnelesite oma sissejuhatuses üsna palju äh, Äh, ühisest põllumajanduspoliitikat, tootmisest ja turgudest, mina tahaksin aga tulla jaesektori juurde ja ebaausate kauplemistavade juurde, millega tootjad ja tarnijad silmeti seisavad. tsiteeriksin seda, mida äh, Iirimaa aja, äh, põllumeeste ajakirjas kirjutatakse, siin räägitakse, kuidas pakkumisprotsess praegu hävitab Iirimaa põllumajandussektorit Äh, tootjad kardavad supermarketeid, kellega neil tuleb tegemist teha, nad kardavad kaebusi ja nad tahavad, et selles vallas midagi tehakse. ametist äh, lahkuv komisjon on küll tegutsenud, aga kas teie arvates vabatahtlikust käitumiskoodeksist piisab? tegemist on ju äh, toidu tarnimisahela jätkusuutlikkusega, tootjatelt tuleb hirmud ära võtta, tegemist on väga oluliste küsimustega, sellepärast et talunike sissetulek ju sõltub sellest. jah Äh, töötlev tööstus ja jaekaubandus äh, tõepoolesti on loonud olukorra, kus äh, talunikud on sattunud ebasoodlasse kauplemispositsiooni ja ma tõesti tervitan neid samme, mis viimasel ajal on astutud selleks, et võidelda ebaausate kauplemistavadega ja ettevõtete vaheliste kontaktidega aga see vabatahtlik algatus, mis mõnedes liikmesriikides on kasutusele võetud sellise ebaausa kauplemistavadega toimetulemiseks, ei ole päris täiuslik, see ei sisalda võimalust esitada konfidentsiaalseid kaebusi võib-olla ka äh, paljud äh, ettevõtted ei ole selle vabatahtliku süsteemiga liitunud. ma tervitan komisjoni viimast äh, teatist selles vallas, kus räägitakse võimalikest jõustamismeetoditest liikmesriikides, aga üha rohkem liikmesriike ja sealhulgas ka Iirimaa on loonud siis süsteemi just nende ebaausate tavade vastu võitlemiseks. ma olen kindel, et komisjon peaks välja pakkuma juriidiliselt siduvaid mehhanisme, kui vabatahtlik süsteem süsteem sellist tulemust ei anna ja praegu näib küll, et vabatahtlik süsteem ei toimi nii nagu val-, äh, ette nähtud ja mina olen igatahes valmis äh, tegema tööd selleni, et inimesed saaksid õiglase hinna oma toodete eest ja mitte sellise näruse hinna, nagu nad praegu saavad. aitäh. ja nüüd saab sõna härra De Castro. Teil on sõna, palun Äh, volinikukandidaat. Äh, kui äh, ühtse põllumajanduspoliitika reform välja pakuti, siis mõned selle koja liikmed leidsid, et tegemist on tõelise hullumajaga talunike jaoks. nüüd on seda reformi natukene muudetud, selle mõjusid on leevendatud, aga siiski veel mitte piisavalt. meil on vaja innovatsiooni, töökohtade loomist meil on vaja oma põllumajandusettevõtteid tugevdada, tugevdada nende positsiooni nii siseturul kui ka välisturul. mida teie arvate nendest prioriteetidest, kas te kavatsete vaheläbivaatamist kasutada selleks, et mingil määral ümber orienteerida ühtset põllumajanduspoliitikat? minu arvates oleme me tihti olukorras, kus äh, inimesed pöörduvad äh, kohtute poole lihtsalt lahenduse leidmiseks. ma loodan, et äh, meil saab viimaste viie aasta, järgmise viie aasta jooksul olema väga avalikud suhted. jah, ma tahan öelda, et loomulikult kavatsen ma teha täiel määral koostööd teie komisjoniga kui mind volinikuks kinnitatakse, et teate, et võib-olla võib ette tulla tõesti selliseid erakorralisi olukordi, aga need on väga erakorralised, ma olen teile täna lubanud, et teen teie komisjoniga väga tihedat koostööd, olen aruandekohustuslik ja vastutustundlik ja äh, loodan, et me kohtume väga sageli nii ametlikult kui ka mitteametlikult selleks, et äh, teha, mis on vaja teha, nii et, et ma kindlasti ei hoidu kõrvale koostööst äh, teiste poliitikutega. Äh, mis puudutab nüüd üldse põllumajanduspoliitika reformi, siis äh, ma leian, et see uus poliitika on keskkonnasõbralikum, kolmkümmend protsenti otsetoetustest sõlt-, sõltub konkreetsetest lisameetmetest, mis on suudatud keskkonnakaitsele, maaelu arenguprogrammidega on lugu sama ning äh, Äh, jah, te ütlesite küll, et paljud äh, talunikud äh, jäävad sellest rohestamisest kõrvale. tegemist on selliste talunikega, kellel on viisteist hektarit või vähem maad, aga suurem osa haritavast maast on siiski nende meetmetega hõlvatud ning need meetmed, mis möödunud aasta aprillis heaks kiideti, on suunatud just nimelt sellele, et need rohestamise meetmed tõesti ellu rakendatakse ja Euroopa Liit kindlasti peab aitama talunikke nende meetmete ellurakendamisel Äh, aasta pärast vaatame läbi siis ökoloogilise kasutuse eesmärgiga maa-alad ja muud valdkonnad ning mina igatahes äh, luban äh, pöörata väga suurt tähelepanu nendele probleemidele, mis liikmesriigid on ja parlamendisaadikud on tõstatanud seoses praeguse poliitika ellurakendamisega. ma tean, et parlament on selles protsessis väga tõsiselt osalenud, te olete esitanud väga palju muudatusettepanekuid esialgsele ettepanekule ja me peame vaatama tõesti, kuidas me saame kõik need ellu ellu rakendada, aitäh. aitäh, härra Nikolson, järgmisena palun. Äh, president, volinik, esimees volinikukandidaat, kui minust sai selle komisjoni liige tuhande üheksasaja üheksakümne kaheksandal aastal, siis moodustas ühtne põllumajanduspoliitika viiskümmend viis protsenti eelarvest, nüüd on see vähem kui nelikümmend protsenti meil oli siis äh, igasugused erinevad märgistused liha jaoks, nüüd, nüüd oleme me äh, liha importijad, kõik räägivad äh, toidu ka varustuse kindlusest ja ühtsest põllumajanduspoliitikast ja selle reformist Äh, aga ähm, tegelikult on meil praegu liiga palju bürokraatiat ja ei mitte mingisugust lihtsustamist. kas teie hoolitsete selle eest, et põllumajanduses saab äh, volinike kolleegiumis prioriteet, et äh, kas te kaitsete eelarvet edasiste kärbete eest põllumajanduse vallas? kaotatakse järgmise aasta märtsis ja kas te olete võimelised reageerima Äh, näiteks kui äh, piimatootjatel äh, tekivad probleemid, kas teil on võimalus sekkuda, et neid lahendada, aitäh? niisiis, teil on võimalik vastata, jah, härra Nikolson, ma saan teie murest aru, ma kaitsen eelarvet nii palju, kui saan, aga Euroopa Parlament ja Nõukogu on need, kes eelarve eest põhiliselt vastutavad, jah Äh, ma olen täiesti kindel, et teie annate ka oma panuse, kui jutt käib äh, ühtse põllumajanduspoliitika eelarve muutmisse. Äh, minu arvates on oluline, et me oleme eelarve küsimuses valvsad ja ma teen tihedat koostööd eelarvekomisjoniga, et me tõesti põllumajandusele saaksime eelarves piisavalt vahendeid jah, inimesed on mures tõepoolest mõnede reformide bürokraatliku iseloomu pärast, ma olen lubanud, et lihtsustamine ning halduskoormuse vähendamine on minu prioriteediks järgmise viie aasta jooksul ning ma eh, juba hakkan siis läbi vaatama neid erinevaid meetmeid põllumajanduse valdkonnas, et välja selgitada, kas seda halduskoormust on võimalik eh, vähendada ja teen tihedat koostööd siin asepresidendi Timmermansiga Eh, Venemaa-Ukraina kriis ja sellega kaasnevad sündmused näitavad, et meil on vaja ühtsest turukorraldusest teatud turvavõrku. Eh, muret on väljendatud seot-, seoses piimaga ja see on täiesti see eh, legitiimne mure. aga me oleme üheksakümne teisest aastast alates teinud väga suuri eelsamme, edusamme, meil on nüüd turule orienteeritud poliitika, see on toiminud. mina leian, et igasuguste tootmiste piir-, tootmispiirangute kaotamine äh, piimandussektoris, suhkrusektoris, äh, kui, see on minu arvates võimalus äh, luua rohkem töökohti, rohkem kauplemisvõimalusi ja ma kindlasti leian, et me peame oma põllumajandustootmist mitmekesistama, eriti nendes piirkondades, mis on praegu raskustes ja me peame hoolitsema selle eest, et meil on suuremad võimalused kaubelda teistel turgudel ja äh, mina tahan selle eest igatahes hoolt kanda. aitäh, härra Roode järgmisena äh, tere hommikust, härra äh, Hogan, tore on teid siin näha ja ma pean tunnistama, et mulle meeldis see, mis te oma sissejuhatavas sõnavõtus ütlesite. aga nagu te isegi ütlesite, ega asjad kõik nii väga lihtsad ei ole. üks suur väljakutse, mis põllumajandustootjate ees iga päev seisab, on äh, terve rea määruste ja direktiivide ebaühtlane kohaldamine erinevates liikmesriikides. see loob äh, ebaõiglase äh, konkurentsi Euroopa põllumajandussektoris. ning oleks täiesti õige rõhutada, et kui meil ei ole tugevat konkurentsi, samu tingimusi kõigi jaoks, siis seisame silmitsi Eh, keeruliste aegadega, kui me sõlmime vabakaubandusleppeid teiste riikidega. minu küsimus on selline, kuidas teie voli, volinikuna hoolitsete õiglase ja ühetaolise konkurentsi eest põllumajandussektoris? me kõik teame, et need sõelumised ja ajakavad seda ju ei tee kahe tuhande kuuendal aastal Eh, sai Euroopa Liidust eh, toiduainete puhast eksportija ning eh, kõikumisi impordi-ekspordi äh, Äh, vallas on viimasel ajal toimunud, aga kahe tuhande viieteistkümnendal aastal oleme jälle puhas eksportija. nii et, et äh, olulisi muutusi on meie toiduainete turul toimunud ja mina kindlasti toetan turupõhist lähenemist. Äh, ma oma kirjalikes vastustes ja ka eelmises vastuses ütlesin, et mina tahan aktiivselt osaleda kaupla, kaubandusalastes läbirääkimistes, et leida kauplemisvõimalusi teiste riikidega. aga meie konkurentsivõime vallas on meil äh, Äh, suur edulugu see, et äh, inimestel on lastud seda konkurentsivõimet areneda, tuginedes just nimelt turule orienteeritud ühtses põllumajanduspoliitikas. Äh, niimoodi oleme saanud tõesti oma konkurentsivõimet parandada, oleme tugevdanud tootjate organisatsioone kogu Euroopas ning oleme pööranud üha rohkem tähelepanu ka tootmisahela kõik, kõigile etappidele Äh, ja seda eriti just siis piimandussektoris, puuvilja ja köögiviljasektoris. niisiis ma tahaksin öelda, et bürokraatia vähendamine, halduskoormuse vähendamine ja turule orienteeritud poliitikad on minu mõtlemises väga su-, väga olulisel kohal järgmise viie aasta jooksul. aitäh ja nüüd proua Senra Rodriguez aitäh, poliitika agrícola europea destroy cada día miles ah. põllumajandus, äh, ühtne põllumajanduspoliitika hävitab iga päev tuhandeid põllumajandusettevõtteid. kas teil on plaanis mingeid uusi meetmeid, et tagamaks äh, Euroopa põllumajandusettevõtete ellujäämine, kas teil on mingeid uusi äh, ühtse põllumajanduspoliitika meetmeid, mis tagab nende põllumajandusettevõtete ellujäämise, mis tagab öö, äh, nende maa kaitse, nende tulude kaitse, kas teil on plaanis ellu rakendada mingeid meetmeid, mis leevendaksid kvootide kaotamist? kas teil on plaanis mingeid riiklikke või turutoetusmeetmeid, mis äh, aitaks äh, talunike rahalist olukorda parandada äh, tahaksin kõnelda ka Euroopa Liidu Kanada kokkuleppest setast. millised põllumajandussektorid on sellesse leppesse kaasatud ja mida te teete selleks, et selle lepingu kontekstis meie põllumajandustootjaid toetada? mulle tundub, et need reformid, mis on äh, praegu ellu rakendatud, äh, on saavutanud just nimelt vastupidist efekti sellele, mille, mida teie viitasite, meil on nüüd äh, tagatud põllumajandustootjatele kindel sissetulek, maaelu arenguprogrammide raames on veel võimalik saada täiendavaid vahendeid, Iirimaal näiteks ligemale viis tuhat eurot on võimalik saada talunikel ja kuuskümmend üheksa protsenti kõigist talunikest on tegelikult väiketalunikud, nende maad on alla viie hektari äh, meil on vaja tõesti elujõulist äh, põllumajandussektorit, et meil oleks põllumajandustootjaid ja seega me peame hoolitsema, et neil oleksid tegutsemiseks võimalused. Äh, me oleme väiketootjate probleemidega tegelenud Äh, näiteks kõik need äh, tootjad, kes elavad ökoloogilise kasutuse eesmärgiga maa-aladel, näiteks äh, kellel on alla viieteist hektari maad, nemad on nendest rohestamise meetmetest vabastatud. Ähm, me oleme pakkunud vabatahtlikku toetust äärealadele, nii et, et me oleme teinud väga suuri jõupingutusi selleks, et tagada just nimelt maakogukondade ellujäämine Eh, mis puudutab eh, reegleid eh, piimandussektoris kahe tuhande kaheksandast aastast, kõik on teadnud, millised need reeglid on, tegelikult piimakvoote on aastast aastasse tõstetud ja minu arvates oleks nüüd ebaõiglane poole pealt hakata neid reegleid muutma, sellepärast et inimesed on juba oma plaanid teinud. järgmisel aastal võib-olla me saame seda Äh, olukorda jälle uuesti üle vaadata, aga me ei peaks pakkuma selliseid täiendavaid pehme maandumise võimalusi. ja tegelikult on paljud piima, piimatootjad ei olegi sellel aastal kvoodini jõudnud. aitäh ja härra Hoisling. ja härra Hogan äh, si. jah, härra Hogan, Iirimaal tegutsedes ministrina vastutasite äh, mitte selle eest, et terve rida direktiive jäid üldse ellu viimata, muuhulgas joogivee direktiiv. kuidas te tegelikult selleni jõudsite ja miks see on nii et, et viiskümmend protsenti iirlasi ei pea kinni nitraadidirektiivist? Te rääkisite keskkonnast, jätkusuutlikust põllumajandusest, kas sellest kujuneb teie tegevuse kese? Äh, on ju põllumajandusel puhul tegemist mitmesuguste negatiivsete mõjudega keskkonnale. Äh, kuidas te kavatsete selles osas edasi liikuda, aitäh! aitäh! Äh, nitraatide direktiiv on äh, sisse toonud terve rea keskkonnasõbralikke meetmeid, äh, mis kaitsevad veeallikaid näiteks Iirimaal. meil on veel terve rida täiendavaid keskkonnameetmeid lisaks sellele nitraatide direktiivile meie, mulle on muideks ka viidatud just selle, et neid meetmeid on võib-olla natuke liiga palju. aga teil on jah õigus, kaks liikmesriiki siiski on äh, neid äh, määrusi äh, väga keerulises olukorras rakendatud, Iirimaa ja Holland olid need riigid. aga nagu ma ütlesin, Iirimaal vastutab nendeks nende meetmete ellurakendamise eest Keskkonnaministeerium ja ma olen täiesti nõus, et me peame vaatama seda nitraatide direktiivi uuesti Ehm, me peame vaatama, kas me oleme suutnud säita kõik need eesmärgid, mis me oleme rohestamise vallas sead-, seadnud. Ehm, ma rääkisin sissejuhatavas, oma sissejuhatavas sõnavõtus, et me peame kaitsma oma loodusvarasid, inimesi ja vett Äh, kolm pool aastat äh, Iirimaal ma just nimelt sellega tegelesin, hoolitsesin selle eest, et inimesed mõistaksid, kuivõrd oluline on vesi, kui oluline on saast ja maksa põhimõte ja väga oluline on kaitsta just nimelt vee kvaliteeti. Äh, ja mis puudutab orgaaniliste ainete ettepanekut, ma tean, et te olete siin äh, raportööriks ja ma ootan huvitavat koostööd teiega Eh, ma arvan, et me ei tohiks selle ettepaneku menetlemisega viivitada, me peaksime selle just kiiresti parlamendis läbi saama eh, ja eh, see ettepanek on väga oluline just nimelt majanduskasvu ja töökohtade jaoks, seetõttu tuleb see niivõrd kiiresti kui võimalik ellu rakendada. aitäh. härra Agnium Äh, härra Hogan, äh, minul on võimalus teile täna kaks korda küsimust esitada ja see on halb uudis. kas te külastaksite Ühendkuningriigi idapiirkonda, et äh, minu valijad saaksid teile seal näidata, mis toimub? me, nad saaksid teile Äh, rääkida oma kogemustest, äh, millised on äh, üldse põllumajanduspoliitika keskkonna tagajärjed. kas te tuleksite minu enda talusse ja näete, kuidas teie meetmed mesilastele kahju teevad ja kuidas mesilasi tegelikult aidata saaks? kas kas te saaksite siis sealsetele talunikele selgitada, eh, kuidas need meetmed neid aitavad, samuti külastaksime kohalikku taimekasvatajat, keda, eh, kelle tegevust häirivad Euroopa Liidu eh, pestitsiidide reeglid. kas te olete valmis meile külla tulema? Well, don't expect ärge oodake, et ma ka teie maad hakkaksin harima jah, te tõstatasite terve rea teemasid, millega ma kõigiga peaksin kurvi, kursis olema, aga kahjuks ma pean tunnistama, et mesilastest ma suurt midagi ei tea aga ma tõesti luban, et ma külastan kõiki liikmesriike ning eh, ja ma luban, et ma külastan ka Ühendkuningriigi ja, eh, ja vaatamata sellele, et teil seisab eh, ees referendum, saan ma teie maad külastada ikkagi kogu viie aasta jooksul. aga tulgem nüüd tagasi tegeliku elu juurde, tegeliku väljakutse, tegelike väljakutsete juurde, mis põllumeeste ees seisavad meil on äh, vaja koostada tõesti ettepanekud järgmiseks viieks aastaks ähm, ja nagu te teate, kõigi ettepanekute juures probleemiks on nende ellurakendamine, probleemiks on üksikasjad ja üritame järgmise viie aasta jooksul ühiselt vaadata, kuidas me seda probleemi saame lahendada, kuidas me saame asju lihtsustada, aga äh, kindlasti äh, külastan mõningaid talusid ka Ühendkuningriigis ja võib-olla ka teie oma. aitäh jah. Äh, järgmisena proua Tots. aitäh, esimees, volinikukandidaat. Äh, tere tulemast siia komisjoni piimandussektor äh, ja, ja mulle meeldib see, mida te ütlesite selle sektori kohta, aga piimandussektoril on endiselt vaja kokku puududa väga suure hindade kõikumisega Äh, nõudlusturul on olnud madalam kui oodatud ja loomulikult Venemaa äh, sanktsioonid on ka olukorda mõjutanud. Äh, e, eile toimusid ülemaailmsetel kauplemisoksjonitel jällegi hinnalangused. milliseid konkreetseid meetmeid kavatsete te rakendada selleks, et kaitsta piimandussektorit edasiste hinnakõikumiste eest ja kõige hullemas olukorras, kas te olete valmis ka eksporditoetuste kasutusele, kasutusele võtma? ja minu teine küsimus ähm, äh, äh, äh, ma ei tea, võib-olla me ei lähe liialt sügavuti selle ühtse põllumajandusreformi ellurakendamisega. kas te kindlust-, kinnitate meile, et vahe läbivaatamise käigus me tõesti vabaneme kõigist nendest meetmetest, mis lähevad võib-olla liialt kaugele ja ei aita kaasa toiduainete tootmisele? jah, tõepoolest äh, äh, põllumajandustoodete turul on hinnakõikumised olnud äh, väga suured ja ma tean et, et seitse koma kolm protsenti eile langesid piimahinnad, nii et, et olukord on tõesti murettekitav, hinnad langevad ja see tegelikult on tingitud väga paljudest teguritest, nagu te ise juhtisite tähelepanu, Venemaa sanktsioonid, piimatootmise kasv Euroopa Liidus kõrged hinnad, hea ilm ja nõnda edasi ja Hiina vähenenud nõudlus on ka äh, osaliselt seotud nende probleemidega. aga ma tahaksin teile kindlasti öelda, et et kõik need turumeetmed, mis on osaks ühtsest turukorraldusest, neid tuleb kasutada, sealhulgas ka eksporditoetusi aga äh, see on äh, väga kallis äh, viis turuolukorda stabiliseerida. jah, ma ei tahaks neid väga kiiresti kasutusele võtta, aga ma ei saa välistada mitte ühtegi meedet, mis aitaks põllumajandustootjate sissetulekud kaitsta. jah, toimub ühtse põllumajanduspoliitika vahe läbivaatamine kui meil on olnud piisavalt aega ja piisavalt andmeid selleks, et hinnata kõiki neid probleeme, millele tähelepanu juhtisite aitäh! nüüd alustame teist küsimuste vooru ja kõigepealt saab sõna härra Dorfmann, palun. Äh, jah, härra volinikukandidaat, jääksin piima juurde. kui me räägime piimatootmisest äh, äärealadel mägipiirkondades, siis selle kohta valmis kaks aastat tagasi uuring seoses äh, kvootide kaotamisega ja selgus, et äh, on olemas tõeline oht, et mägipiirkondadest ja madala boniteediga maa-aladelt kaob piimatootmine kui niisugune, siis me koostasime selle aruande põhjal algatusraporti selleks, et saaks, äh, et uurida, mida me saaksime selle vastu ette võtta selle äh, raporti põhjal mitte midagi ei juhtunud ja mõne kuu pärast kaotatakse piimakvoodid ja seega äh, on tõeline oht, et nendest äh, nimetatud piirkondadest piimatootmine kaob. kas te jagate minu muret või milline on teie seisukoht selles osas? On the outcome of your negotiation? läbirääkimiste tulemus ühtse põllumajanduspoliitika reformi osas annab liikmesriikidele äh, väga suured paindlikkused näiteks vabatahtlike toetuste maksmiseks ja osad liikmesriigid on äh, sellega kasutusele võtnud Äh, samuti leiab aset maksete äh, ümberjaotamine näiteks äh, looduslike piirangutega alades. nii et, et kõigil meil on võimalik toetada neid inimesi, kes elavad äärealadel. ma olen väga teadlik sellest, et maale on vaja töökohti Äh, äh, põllumajandus on äärmiselt oluline selleks, et äh, säiliksid töökohad, et säiliks sotsiaalne ühtekuuluvus maapiirkondades, nii et, et me kindlasti vaatame, kuidas liikmesriigid Äh, neid äh, ühtse põllumajanduspoliitika reformi meetmeid ellu rakendavad, kas nad järgivad selle poliitika põhimõtteid ja vaatame siis, äh, kuidas neid reforme ellu rakendatakse, enne kui me teeme järeldusi nende mõju üle, sealhulgas ka äärepoolsetel aladel jah, ja meil juba on mäe, mägiste piirkondade jaoks oma meetmed, mida liikmesriigid saavad kasutada. aitäh ja härra Andriu saab nüüd sõna. Äh, volinikukandidaat, ma istun teie taga äh, hindade kõikumine põhjustab suuri probleeme äh, põllumajandustootjate sissetulekute stabiliseerimisel, samuti see ohustab toiduainete ressursside olemasolu. ühtne põllumajanduspoliitika ei suuda tagada jätkusuutlikku ja konkurentsivõimelist põllumajandust kogu Euroopa Liidu territooriumil kas te seate kahtluse alla turu äh, korralduse ja kriisidele reageerimise meetmed, eriti just äh, selli-, sellistes äh, probleemsetes piirkondades ja kas te kavatsete täielikult kinni pidada Euroopa reeglitest, mis puudutavad geograafilisi tähiseid ja kas te Äh, kavatsete kaitsta neid geograafilise päritolu tunnuseid ka näiteks veinisektoris, äh, võideldes näiteks äh, Ameerika tootjatega, kes tihtipeale müüvad oma tooteid ka interneti teel? jah, ma tean, kuivõrd oluline teie koduriigis teema geograafilised päritolu tunnused on, need jah, need tooted on väga, väga tugevalt igasuguste pettuste ja võltsimiste eest kaitstud. aga nagu te ütlesite, jah, komisjon on ette võtnud terve rea tegevusi selleks, et äh, parandada Euroopa kontrollivõimekust toidualaste võltsingute vastu võitlemisel ning Sanko peadirektoraat on loonud ka riiklikud kontaktpunktid, äh, mille eesmärk on just nimelt infovahetus ja halduskoostöö tagamine, kui leiavad aset piiriülesed rikkumised. nüüd, mis puudutab äh, kaubandusläbirääkimisi, siis nende käigus me pöörame sellele teemale väga palju tähelepanu ja mis puudutab näiteks vabakaubanduslepingut USA-ga või Jaapaniga, äh, Mercosuri riikidega, siis ähm, me alati pöörame väga palju tähelepanu just nimelt geograafiliste päritolutunnuste kaitsmisele. aga ma võin teile kinnitada, et äh, mis puudutab Prantsusmaa veinisektorit ja, ja veinisektorit Euroopa Liidus üldiselt kus, kus kuuskümmend äh, protsenti toodangust tuleb Itaaliast, Prantsusmaast ja Hispaaniast, et see sektor on meie jaoks tõesti väga oluline ja me ei anna siin järele ei USA-le ega kellelegi teisele, kellele me peame läbirääkimisi. geograafilised päritolutunnused on väga olulised aitäh ja nüüd härra Wojciechowski. Äh, lugupeetud volinikukandidaat, äh, te ütlesite oma sõnavõtus, äh, et Venemaa impordikeeld on tekitanud suuri probleeme. jah, meil on tõesti suured probleemid, me oleme kriisis selle keelu tulemusena, eriti nendes riikides, mis on Venemaa naabrid, Soome, Balti riigid ja Poola. minu küsimus oleks järgmine. kas te kavatsete kasutada kriisireservi, äh, mis on loodud artikliga kakskümmend viis äh, määrusest äh, kolmteist null kuus? Äh, on äärmiselt oluline selle, seda kriisireservi kasutada. Äh, täiskogul toimunud arutelul üldiselt kiideti selle reservi kasutusele võtmine heaks. mida teie asjast arvate? Äh, näiteks Poola talunikud pole siiani mingit toetust saanud kõigepealt tahaksin selgitada, et kriisimeetmed, äh, äh, mis me siiani oleme rakendanud, tuleb kanda kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarvesse, mitte selle aasta eelarvesse, nii et, et me peame hindama olukorda lähtuvalt kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarvest ja komisjon peatselt äh, siis kalkul-, muudab oma hinnanguid kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve kohta, arvestades siis kõiki aset leidnud sündmusi Äh, Milanos toimus äh, sel nädalal äh, nõukogu kohtumine, kus seda küsimust samuti arutati ning veel ei jõutud kokkuleppele täiendavate toetuste osas, kuigi volinik Tšolos on lubanud sada kuuskümmend viis miljonit eurot täiendavat toetust. kriisireserv, see on, kui me tahame seda kasutusele võtta siis see tähendab seda, et me võtame tegelikult äh, raha ära talunikelt, äh, seda raha, mis läheb otsetoetusteks. minu arvates on tegemist üle-euroopalise teemaga äh, see on probleem, mille on tekitanud välispoliitika vallas langetatud otsus ja seetõttu ei tohiks seda rahastada täielikult põllumajanduse eelarvest ja mina teen koostööd volinike kolleegiumiga vaatamaks, mida saab teha, et seda konkreetset reservi võimalikult kaitstakse Äh, aga eriti ka just äh, äh, põllumajanduspoliitika vallas, kus siis nende aktiveerimismeetmeid tuleks rahastada erifondidest. suur tänu. järgmisena saab sõna härra Roode. suur tänu, härra Hogan. ma nüüd täpselt ei teagi kas ma peaksin oma esimese küsimuse uuesti küsima, sellepärast et ei vastanud selle ebatasase rakendamise kohta või peaksin järgmise olulise teema juurde minema? ma valin variandi number kaks. aga minu esimene küsimus äh, järgmise viie aasta jooksul tuleb ikka ja jälle uuesti kordamisele minu poolt, ma vannun seda teile ja teine küsimus on uute turgude avamine ja see on praeguses olukorras väga-väga oluline. Taanis on põllumajandusministeeriumis ja teistes põllumajandusametites selline komme, et me ei kasuta mitte ainult oma ametnikke ainult inspektoritena, vaid ka põllumajandussektori saadikutena ja öö, üritame seega öö, siis omale leida uusi turge. seda oleks vaja ka Euroopal praeguses olukorras. nii et minu küsimus on, et kas te kavatsete võtta juhi rolli uue kultuuri väljakujundamisel kultuuris, kus eksperdid mäng-, eksperdid mängiksid äh, aktiivset, mitte kaitsvat äh, rolli uute turgude leidmisel? aitäh. vastus sellele on jah ma kavatsen aktiivset rolli mängida ka isiklikult ja ma eeldan seda ka kõikidelt teenistustelt, kes minu all töötama saavad, et nad oleksid sama aktiivsed äh, selleks, et mitmekesistada meie turge. mitte kõiki geopoliitilisi probleeme ei ole võimalik lahendada, Lähis-Ida ja Venemaa ja Ukraina kriise meie üle, meil on vaja kõiki kaasata vaatamata sellele, millist tööd nad teevad praegu või kuidas on seda tööd tehtud seni. vaja on aga ühte, koordineeritust, paremat koordineeritust äh, meie äh, toodete edendamisel uutel turgudel see ei tähenda seda, et meid alati saadaks edu, kuid vähemalt me peame tagama selle, et me ei sõltu äh, praegu poliitilistes raskustes olevatest piirkondadest, et, et me saadaksime liberaliseeritud turul jätkata tootmist ühtse turukorralduse alusel. ja nagu ma ütlesin, meil on praegu turvavõrk äh, Äh, ja ma kavatsen ära kasutada kõiki vahendeid äh, hindade langemise kontekstis, kõiki turumeetmeid äh, kriisiolukorras selleks, et sellest probleemist üle saada. meil on turgude leidmiseks lisavahendeid järgmiseks viieks aastaks ette nähtud, me peame koordineerima ja leidma ja avama enda jaoks uued turud ja ma kavatsen seda kindlasti ka teha. suur tänu, järgmisena saab sõna kolleeg Carthy. volinikukandidaat Äh, parlamendisaadikud äh, teavad, mida te olete öelnud äh, elamumajanduse kohta, kui te olite elamajanduse eest vastutav minister Iirimaal. kas te võiksite kinnitada sellele komisjonile, kui palju poliitilisi mm, oponente, kui palju meediaväljaandeid said teie käest kirja selles küsimuses? Te teate, et Birli parla-, Briti, Iiri parlamendis on teie vastu esitatud tõsiseid süüdistusi Äh, nimelt, et te olete lõpetanud äh, juurdluse seitsmes kohalikus omavalitsuses planeerimispoliitika osas ja selle juurdluse avas teie eelkäija. nüüd äh, viiskümmend miljardit on kulutatud miljonit on kulutatud äh, Irish Water ettevõttes, mis oli teie ettevõtte nõuandeteenustele, arvestades kõike seda arvestades seda, kui palju on teie poolt äh, seadusandlikult tööd tehtud ja, ja juurdlusi avatud teie vastu, kas teil on aega üldse keskenduda oma tööle volinikul? kõigepealt, ma tean, et te olete parlamendi poliitikas uus aga mina olen kakskümmend seitse aastat olnud Iiri parlamendis liige, ma tean, mida tähendab äh, äh, parlamendisaadiku privileeg ja mis, mida see ei tähenda ja te ku- äh,, te kujutate ette, et parlamendiliikmed ennast kaitsevad ja seda ma olen ka teinud. aga ma kavatsen teie komisjoniga proportsionaalsuse, vastutuskohustuse ja läbipaistvuskohustuse all teha täis koostööd, äh, eriti kui me räägime viiekümne kaheksa miljardi euro suurusest eelarvest. ma ei ole mitte mingisugust juurdlust lõpetanud Äh, hoopiski oli nii, et äh, delegeeritud oli see hoopis teisele ministeeriumile, nii et äh, te räägite vale inimesega vales kohas valel ajal sellest asjast. viiskümmend miljonit eurot Irish Water ettevõttes oli esialgne riistvara ja tarkvara omandamiseks uues ettevõttes, millega me tahame tagada selle, et vee kvaliteet oleks kõrgem ja et vett oleks rohkem Iiri rahvale. kui luuakse uus süsteem, siis see maksab ka midagi ja äh, see asi on läbinud sõltumatu juurdluse äh, energia reguleerija poolt ja sada seitsekümmend kaks koma kaheksa miljonit oleks tegelikult pidanud see projekt minema maksma, läks aga palju vähem. ma tean, et te olete Euroopa vastu, aga te olete vastu ka minu kandidatuurile minuni on jõudnud aga teie kolleegilt äh, põllumajandusministrilt äh, sinn feini liikmelt põhja-iirimaalt suur ilus kiri kallis phil õnnitlused äh, komisjoni kandidaadiks nimetades on prestiižne Äh, portfell oluline nii professionaalselt kui isiklikul tasandil. kui teid on ametisse nimetatud, äh, ootan peatselt teiega kohtumist selleks, et rääkida ühtsetest teemadest ja kujundada välja äh, sujuv töösuhe. ma tean, et olete väga mures Põhja-Iirimaa põllumajanduse pärast, sekkub rahvasaadik, ütleb, et ei vasta küsimusele. Sinn Feini dissidente te ei suutnud seega endale allutada, loodetavasti teil jama ei teki sellega. suur tänu, ütleb härra esimees. järgmisena saab sõna härra Roppe, palun. aitäh. lugupeetud volinikukandidaat, teil on kavas läbi teha äh, ÜPP vaheläbivaatamine, kas teile ei tundu, et selle asemel oleks õigem eh, seniste toetuste maksmise korda läbi vaadata? komisjoni president Juncker juba puudutas seda, Kesk- ja Ida-Euroopas äh, makstakse põllumeestel oluliselt väiksemaid toetusi kui Lääne-Euroopas. Balti riikides näiteks on kulutused sama kõrged kui teistes Euroopa Liidu liikmesriikides, energiale tehtavad kulutused oluliselt kõrgemad kui mujal, aga me saame oluliselt vähem toetusi, see on ebavõrdne kohtlemine, see viib ebavõrdsuseni Euroopas ja suur suurendab meie põllumeeste viletsat olukorda. see on tegelikult surnud ring, millest me pole suutnud välja murda. muuhulgas ei ole te laus-, öelnud oma tutvustuses ka sõnagi sigade Aafrika katku kohta, mis praegu on meile, meie piirkonnas tõeliseks nuhtluseks. Uh, think... suur tänu jah, ÜPP reform on suur samm õiges suunas, mis puudutab äh, lähenemist nii välis- kui ka sisetasandil, me kavatseme kindlasti äh, äh, tagada parema tasakaalu talunike vahel ja liikmesriikide vahel ja see on loomulikult seotud sellega, et need ajaloolised maksesüsteemid, et nende osatähtsust nüüd vähendatakse. esialgne komisjoni ettepanek ei läinud läbi väga suured muutused toodi sisse parlamendis ja nõukogus, kuid sellegipoolest astuti suur samm edasi maksete võrdsemaks väljamaksmisest regiooniti ja liikmesriikidele tagatud paindlikkus peaks viima selleni, et väiketalunikud ja perifeersetes alades ja mägistes piirkondades põllumajandusega tegelevad inimesed äh, saaksid äh, lisatoetusi. nii et ma loodan, et selle revisjoni käigus äh, Ehm, saame me öelda, et meil on elujõuline põllumajandussektor, et meil õnnestub äh, vähemalt äh, põhisissetulekut äh, tõsta nii kõrgeks kui võimalik, ehm, kuuskümmend üheksa protsenti meie taludest on väiksemad kui viie hektariga, see on struktuurne probleem äh, teatud piirkondades. jah, aga loodetavasti need reformid, mis läbi viiakse kõikides liikmesriikides, äh, viivad selleni, et, ähm, et me lõikame sellest kasu, me revisjoni käigus vaatame, milliseid lähenemisi liikmesriigid on võtnud äh, ja siis me jõuame ka selle revisjoni käigus ähm, konkreetsete järeldusteni. suur tänu! järgmisena saab sõna kolleeg Bonanno. Eh, buongiorno, komisarju designato. tere! siiski kolleeg Moa. La poliitika agricola. aitäh, härra juhataja. ühine põllumajanduspoliitika Äh, võeti vastu komisjoni ja parlamendi poolt, kuid ei ole toonud seda, mida me sellest tahtsime. korruptsioon ja seaduserikkumised on äh, need, äh, mille puhul maksab eeskätt korruptsioon, nagu näiteks on see nii ka Itaalias nõustajad on pidevalt äh, seadnud äh, väiketoojad halvemasse olukorda. kuidas te kavatsete komisjonis seda probleemi äh, lahendada nii, et toetused jõuaksid tõesti põllumeesteni, et kriminaalsed elemendid ei sekkuks sellesse ja kas te kujutate ette, et oleks võimalik rakendada sanktsioone, et lõigata läbi kuritegelik aktiivsus? aitäh. ma ei teadnud äh, sellest, et on haldusraskusi äh, toetusele taotlemiseks äh, Itaalias ja programmide Äh, haldamiseks, et seal äh, kuritegelikku surve, survet äh, avaldatakse, ma ei tea sellest midagi, ma pean uurima asja edasi, vaatama, kuidas see mõjutab tulevikupoliitikuid, aga ühtne põllumajanduspoliitika on endale seadnud eesmärgiks selle, et kõigepealt tuleb ära toita eurooplased ja siis aidata kaasa maailma elanikkonna toitmisele, sellepärast et surve muudkui kasvab, elanikkond kasvab ja, ja keskkonnakaalutlused muutuvad järjest tõsisemaks. meie varad on haihtumas, nii et me peame sellele mõtlema nüüd äh, maaelu arenguprogrammid, äh, lähimuspõhimõte on siin kindlasti oluline, need konkreetsed küsimused tuleb lahendada piirkonniti. kõigile ei sobi üks ja seesama lahendus ja need paindlikkused, see paindlikkus, mis on ette nähtud liikmesriikidele maaelu arengukavades, äh, just seda rihibki. Need plaanid on nüüd jõudnud komisjoni ja me loodame, et komisjonis selle jaoks eraldi loodud liikmesriike toetav üksus äh, saab oma tööd teha ja et sellest on kasu ja äh, kui me saame teid aidata, siis me kindlasti äh, seda ka teeme ja üritame leida toetust nii palju, kui see on võimalik. suur tänu. ja nüüd siis saab sõna härra Bonanno, teil on sõna, palun. suur tänu ja suur tänu, volinikukandidaat, teile täna meiega liitumast. ja ma mõneti jätkaksin äh, võib-olla sealt, äh, kus lõpetas äh, kolleeg, kes rääkis eluskarja pidamisest mida te kavatsete karjakasvatuse, aga ka puu- ja juurviljasektori kaitsmiseks? Euroopa seni on alati suuri tootjaid toetanud minu meelest ja jätnud kuidagi kõrvale väiketootjad. Te räägite reeglitest ja minu meelest need võiksid Euroopa jaoks ainult rohkem raskusi tekitada see kriis rahvusvahelisel tasandil on vallandunud ja see on laastava mõjuga olnud ka põllumajandusele. Teie eelkäijad on kujundanud sellise põllumajanduspoliitika, mille tagajärgedega meie peame nüüd maadlema. ma loodan, et et me teeme midagi selleks, et, et vastu seista teiste, konkurentsile teistest maailma piirkondadest suur tänu, ütleb volinikukandidaat. iga reform äh, vajab aega selleks, et see rakenduks. ja kõik äh, suuremal või vähemal määral kardavad muutusi, see on kultuurne asi, äh, minu koduriigis on see täpselt samamoodi aga ega ei saa paigal jääda tammuma. ühtne põllumajanduspoliitika üheksakümne teisest aastast on võtnud suuna pigem sissetulekutoetustele, mitte hinna toetamisele. see on turule äh, suunatud poliitika ja ma olen sellega nõus ja me peame sellele mõtlema, kui me sõlmime kaubanduslepinguid bilateraalsel tasandil, aga ka kollektiivselt erinevate riikidega. me peame rõhutama seda, millist olulist rolli mängib Euroopa toidutarnekindluses tulevikus kui äh, me äh, sissetulekutoetustega hoiame elus öö, äh, meie talud ja meie põllumajandusüksused, siis on sellest kindlasti ka-, kasu, loomulikult on neid, kes arvavad, et me peaksime tegema rohkem. aga läbi nende meetmete me tagame selle, et Euroopa Liit on konkurentsivõimeline, et ta on uutel turgudel edukas ja et me leiame endale öö, turge, äh, arvestades praegust olukorda Lähis-Idas ja, ja meie suhteid Venemaaga, nii et ma ootan äh, põnevusega seda, et kuidas see reform äh, praktikas areneb ja, ja paari aasta pärast me siis näeme, et mida tuleb ette võtta selleks, et olukorda parandada, kui see ei ole piisavalt paranenud. suur tänu! ja nüüd siis kolmas küsimuste voor, esimene kõneleja on härra Jaar. aitäh! ma peaksin nüüd äh, ütlema? see viimane reform äh, oli kuskil seal vahepeal, äh, natukene vähem raha ja bürokraatia koorem tõusis. ma arvan, et see ei peaks küll olema poliitiline eesmärk. milliseid konkreetseid samme kavatsete ette võtta selleks, et lihtsustada ÜPP rakendamist ja vähe- ja bürokraatia vähendamist? mida te arvate kliiningust esimeses sambas ja kas te olete valmis võtma kaalumisele meie lugupeetud kolleegi Alvetessi tehtud ettepanekud, kes Äh, kelle ettepanekud on seda väärt, et lõppkomisjon ja ka nõukogu lõpuks ometi neile tähelepanu pööraksid? kõigepealt äh, teatis. jah, on seisukohti, et ähm, vabandust äh,, kommunikatsioon, et äh, meie teenistused äh, ja parlament peaksid omavahel paremini suhtlema ja ma tõesti pean seda väga oluliseks ma pean oluliseks seda, et me peame fraktsiooni juhtkondadega rääkima sellest, kuidas meie kommunikatsiooni parandada. olen kolmkümmend kaks aastat olnud rahvaesindaja, ma tunnen poliitikuid, ma tean, kuidas nendega tuleb suhelda, nendega tuleb pidevalt olla ühenduses kõikidel tasanditel, piirkondlikul, kohalikul tasandil, tuleb seda kõike teha läbipaistvalt meil on teatud haldusreeglid mis reguleerivad koostööd kabineti ja peadirektoraatide vahel ja seda ka uues komisjonis ja uus mandaat tegelikult annab võimaluse ähm, läbi vaadata selle, kuidas me koostööd teeme, on juba teatud äh, äh, tegevusvaldkondades, kus on lõhe sees äh, meie, meie suhetes parlamendi ja komisjoni vahel ja tuleks selles osas kohe tulla välja ettepanekutega ma olen võtnud kohustuse, et oma mandaadi alguses äh, ma kavatsen hakata üle vaatama seda, kuidas ühtset põllumajanduspoliitikat lihtsustada. ma ei tea, kui edu, kui suur edu mind saadab, aga nagu ma ütlesin, see töö ei saa olema lihtne, aga me proovime seda. ja te kindlasti äh, saate tuua palju näiteid äh, oma koduriikidesse. rohestamise ettepanek. selle kohta parlament tegi oma avalduse eelmise aasta aprillis nimelt, et äh, tuleb võtta vaatluse alla see rohestamise kava ja need äh, äh, ökoloogilise kasutuse eesmärgiga maa-alad, kui teil on ettepanekuid, siis ma olen valmis neid kõiki kaaluma. ja loomulikult härra Tessi raport on mulle tuttav ja minule on edastatud ka teisi ettepanekuid selle kohta, kuidas praktiliselt see asi peaks rakenduma. liikmesriigid peavad koostööd tegema komisjoniga ja komisjonil peavad olema ressursid selle töö tegemiseks suur tänu. järgmisena kolleeg Olivera Garcia. Señor Hogan, las prácticas comerciales desleales están convirtiendo en sistémico el desequilibrio de la cadena alimentaria. jah toiduahelas on väga palju ebavõrdsust lähtudes ühtsest turukorraldusest kehtivad küll reeglid, kui need pole oluliselt olukorda parandanud. mida te kavatsete teha selleks, et äh, väärtustada äh, toiduahelat ja äh, tõesti siin tasakaal luua? see puudutab puuvilja, juurvilja ja oliiviõli. see on väga oluline võrdlusaluste seisukohalt mida te kavatseda teha selleks, et suurendada ülalnimetatud sektori konkurentsivõimet. kui me aga räägime oliivõlist, kas siis võetakse vastu oliivõli valdkonna tegevuskava, mille teie eelkäija kaks aastat tagasi tagasi lükkas? suur tänu, ma tahaksin äh, toetada proua Malmströmi äh, komme, äh, märkuseid äh, tema kuulamise ajal, et kaubanduspoliitika puudutab inimeste elusid ja see on oluline osa Euroopa majandusedukusest ja on olnud mootoriks nii Hispaanias kui ka Iirimaal, ta on olen öelnud, et läbipaistvus peab olema tagatud kõrgemal tasandil, ma olen sellega nõus, ta andi, võttis kohustuse, et ta avalikustab kõik oma kohtumised TTIP äh, lepingu läbirääkimistega seotult, ma loodaks, et Ühendriigid teevad sedasama, aga noh, Euroopa Liit omalt poolt teeb kõik selleks, et äh, salatsemist ei oleks, et asi oleks läbipaistev ja et kõik oleksid kursis sellega, mis on läbirääkimiste laual selle vabakaubanduslepingu osas. ma tean, äh, millised on reformid puu- ja juurviljaskeemiga, ette on äh, nähtud finantstoetus puu- ja juurviljatootjatele, otsetoetused, ähm, suurem toetus ka tootjaorganisatsioonidele ja ettepanekud on tulemas komisjonist Äh, mis peaksid andma veel rohkem toetust sellele sektorile. oliivõli. oliivõli ei ole Iirimaal just äh, väga päevakajaline teema, aga mm, äh, viimastel päevadel ma olen sellest järjest rohkem ja rohkem teada saanud, ma kavatsen üle vaadata ka selle reformi ja ma olen täiesti veendunud, et te suudate mind aidata selles osas, et mis võiks olla lõunapoolsetes riikides siis Äh, seisukoht äh, selles küsimuses. Äh, suur tänu, järgmisena kolleeg Košjevska. suur tänu, austatud härra esimees, härra Hogan, kuivõrd aega on vähe, tahaksin rääkida ainult paarist probleemist ja eeldan lühikesi vastuseid Äh, kas äh, on võimalik otsetoetusi tõsta Poola tootjatele selle eelarveperioodi ajal enne aastat kaks tuhat kakskümmend, et nad oleksid vähemalt võrdsed äh, nendele toetustele, mis on Saksamaal sarnaste põllumajandustootjate puhul. nüüd ähm, impordikeeld Venemaa poolt, kas te kavatsete kiiremini ja tõhusamalt reageerida kui eelmine, eelmine volinik ja, ja kas kavatsete hüvitada äh, kahjud, mida meie põllumajandustootjad äh, kannatavad? nüüd äh, piimakvoodid, kas te toetate piimakvootide tagasisissetoomist? ja kas te olete nõus sellega, et ähm, vabastatakse talunikud lõppperioodil trahvide maksmisest ja lõpetuseks äh, Aafrika seakatk, äh, sigade Aafrika katk, vabandust, kas te näete ette hüvitise võimalust ähm, nendele talunikele, kes on kahjusid kannatanud ja lõpetuseks, mida te arvate GMO-de kohta? Nonii ilmselt kõiki probleeme ma ei suuda viimase, järgneva viie aastaga lahendada, millele te viitasite, aga ÜPP reform on õige samm õiges suunas äh, konvergentsi tagamiseks. Äh, aga ärgem avagem seda vana arutelu, mida te olete pidanud ka viis viimast aastat selle reformi ettevalmistamisel, aga ma olen valmis äh, Ehm, selle ehm, vahepealse revisjoni käigus üle vaatama selle, et kuidas tagada see, et ehm, meie talud jääksid püsima, kuuskümmend viis protsenti taludest on väiksemad kui viie hektariga ja, ja need põllumajandustootjad on väga olulise, oluline osa meie põllumajandustootmissektoris lisaks tuleb vaadata ka toetust, mida saadakse maaelu arenguprogrammide all. Need on kõik teemad, kus liikmesriikidel on suhteliselt suur autonoomia, ka teie enda liikmesriigis on äh, valitsusel see autonoomia, et kuidas äh, lahti seotud äh, toetusi eraldatakse, millised piirkonnad võetakse prioriteetsena ette ja te olete kindlasti lugenud aruannet selle kohta, mille teie enda koduriik on esitanud komisjonile, kus nad räägivad sellest, et kuidas nad aitavad äh, neid põllumehi, kellest te räägite, nii et ähm, tuleb arvestada, et äh, otsetoetuste osa oluliselt äh, suureneb praeguselt tasandilt ja aastaks kaks tuhat kakskümmend on äh, liikmesriikides palju võrdsem kui seni, see on, see on väga suur samm edasi. piimakvoodid, mina toetan piimakvootide tühistamist ja turumeetmed on juba rakendatud selleks, et kui turu, kui turgudel tekib ebastabiilsus, on võimalik aidata näiteks ladustamise puhul et meil on eraladustamisvõimalused, äh, nii et ähm, Venemaa sanktsioonide puhul see tuli väga selgelt välja, et need meetmed äh, on olnud tõhusad ja et seda on võimalik äh, teha ja volinik Tšolos on teinud kõik selleks, et aidata just nimelt idapoolseid riike, kes on, kes on selle, nendest sanktsioonidest rohkem puudutatud. suur tänu. järgmisena kolleeg Huit Ema. Thank you, chair um, suur tänu, härra esimees, austatud volinikukandidaat. ma arvan, et ÜPP peaks rohkem äh, keskenduma innovatsioonile ja ettevõtluse edendamisele kui me seda ei suuda, siis me kaotame ilmselt oma konkurentsieelise. novaatorlikud põllumehed aga satuvad äh, bürokraatiamasina äh, rataste vahele. ma olen nõus, et nitraadi limiidid peavad jääma põhjavee puhul paika, aga see peaks olema talumehe enda, põllumehe enda äh, otsustada, et kuidas sellest äh, reeglist kinni pidada. sada seitsekümmend viis äh, kilogrammi äh, nitraati teatud piirkonna maa-ala osas ja see on liiga piirav, kuidas te saate siis selgitada, kuidas te selgitada põllumehe, põllumehele selle, et ta ei saa iseenda tootmises sõnnikut kasutada, enda sõnnikut kasutada, aga lubatud on kasutada tehistooteid? kuidas te kavatsete selle lahendada, kuidas te kavatsete tagada selle, et põllumajandussektori huvid, et nendest lähtuvad ka teised voliniku, volinikud? kuigi ühtse põllumajanduspoliitika rahastamine on vähenenud, kui me vaatame eelarvet, nii nagu ka varem öeldi, on see siiski Euroopa Liidu eelarvest väga suur osa on, kolmkümmend kaheksa protsenti kogu eelarvest, nii et väga-väga suur äh, Äh, töökohtade looja, maaelu arendaja, toidutootja. ja kõik volinikud minu meelest suhtuvad toiduainete küsimusele väga palju tähelepanu, me, väga suured sektorid on äh, tänaseks kokku varisenud, ehitussektor, teised sektorid, kus, kus maainimesed varem olid hõivatud, nüüd see enam ei ole nii, me näeme seda, et äh, ettevõtlus ainult suureneb äh, praegu põllumeeste seas, noortalunikud pöörduvad tagasi ülikoolidesse õppima, see on, see on väga värskendav sellist asja näha. see on jällegi kujunemas väga suureks äh, tööstuseks ja ma tõesti tahaksin kasutada meie vahendeid ära, et ka teiste volinike portfellidest rohkem sellise arengu soodustamiseks, Horisont kaks tuhat kakskümmend ja nii edasi, et kuidas maaelu arengut äh, toetada ja, ja, ja, ja neile leida äh, toetusvõimalusi. me ei pea rääkima mitte ainult sellest kolmekümne kaheksast protsendist eelarvest, vaid peame küsima seda, et kuidas äh, võib-olla leida finantsvõimendus ka teistest vahenditest põllumajanduse kasuks nüüd nitraadidirektiiv, äh, jah, me peame aru saama sellest, et äh, tuleb leida tootlikkuse ja keskkonnasäästlikkuse vahel tasakaal. kolmkümmend kaheksa protsenti Euroopa pinnasest on surve all, kolmkümmend viis protsenti meie põhjaveevarudest äh, on, on surve all. nii et osalt me toetame öö, öö, kuivendamis, äh, vabandust, ähm, kasvamismeetmeid, niisutamisreegleid osades äh, liikmesriikides ja teisalt me ei kaitse oma veevarusid piisavalt äh, teistes piirkondades. me peame tagama nõuetele vastavuse kõikides sektorites, aga tegema seda lihtsustatult ja ainult nii me saame nitraatide direktiivi osas jõuda heade tulemusteni. aitäh ja nüüd härra Flanagan tere tulemast, Phil. Äh, äh, sa ütlesid, sa tahad teha koostööd kõigi poliitikutega, see on tõesti edusamm, sest Iiri meedias sa ütlesid, et äh, selliste inimestega nagu mina ja McCarthy ja nendega sa ei taha midagi tegemist teha. sa mainisid lähenemist, on tehtud ettepaneku et liikmesriigid kahe tuhande üheksateistkümnendaks aastaks töötavad välja sellised ühtsed toetused hektari kohta see tähendab aga seda, et rikkamad saavad ligemale kaheksakümmend protsenti toetustest. sa rääkisid vaheläbirääkimistest. teatavasti oled sa kogu aeg oma semusid aitanud, Iiri meedias sellest täna kirjutasid kas ka jätkad samasugust käitumist, jättes suurema osa põllumajanduspoliitika toetustest rikkuritele ja, või teed seda, mida selle poliitikaga taheti, et toetatakse ikka tavalisi inimesi? aitäh, et te nii lühidalt tegite, lugupeetud saadik. kõigepealt mina nagu eh, iga rahvaesindaja töötan selle nimel, et inimesed saaks tööd nii avalikus sektoris kui ka erasektoris. ma teen seda kui vastutustundlik eh, poliitik. Eh, minu ülesanne on aidata inimestel tööd leida, aga paraku sellisel juhul Äh, jah, kui ma tõesti mõned, mõnesid oma sõpru toetasin Iirimaal, siis näed, õnne, kahjuks tööd ei saanud, nii et, et äh, ma ilmselt hakkan oma mõjuvõimu kaotama nüüd äh, ma olen täiesti nõus äh, sellega, et äh, põllumajanduspoliitikaga kaasnevad suured halduskoormused, sellega tuleb tegeleda, vastasin seda, ütlesin seda juba vastuseks paljudele eelkõnelejatele. ma ei usu, et väiketootjad on toetustest ilma jäetud, meil on lähenemiskriteeriumid, meil on sissetulekutoetus väiketalunikele samuti on meil täiendavad maaelu toetusmeetmed kuni viis tuhat eurot inimese kohta ja ma arvan, et äh, keskkonnakaitsjana te peaksite ju olema selliste meetmete poolt. Äh, ma arvan, et äh, praegune võima-, praegused reeglid lubavad just nimelt liikmesriikidel maksta täiendavalt toetust näiteks kas või lambakasvatajatele, kellel praegu väga hästi ei lähe. liikmesriikidel on paindlikkus teha üsna paljusid asju selleks, et inimesi aidata, sealhulgas ka väikseid põllumajandustootjaid ja ma loodan, et te toetate kõiki neid meetmeid eh, just nimelt selleks, et meil oleks lähenemine Euroopa Liidus ja mis puudutab vahe läbivaatamist, kui me sel ajal veel mõlemad siin oleme, siis ma kindlasti ootan suure huviga seda arutelu. aitäh. ja nüüd eh, kolleeg Sebastia. Gracias, señor Juan. Pedía usted antes datos, yo le voy a. aitäh ma ta-, tahtsite enne kuulda arve, ma nimetan öö, keskmise taluniku kulutused tooteühikule on kasvanud neljakümne protsendi võrra. kaheksakümmend viis protsenti on kasvanud kulutused öö, väetistele üle kolmekümne protsendi on kasvanud kulutused noorloomade soetamisele, pole sugugi lihtne olla talumees me püüame saavutada põllumajanduse eesmärke vähema, vähemal määral keskkonda kahjustades. tahaksin teada, mille poolt te siiski olete, kas te toetate ainult ökoloogilist põllumajandusviisi? paljud inimesed on tegelikult ÜPP-s pettunud sellepärast, et viimase kümne aasta jooksul on pidevalt kasvanud äh, toiduainete hinnad. ma tahaksin teada, et te vastaksite konkreetselt, mida teha selleks, et väikesed põllumehed ei tunneks ennast petetuna? jah, ma kindlasti kavatsen toetada jätkusuutlikku põllumajandust, ma ütlesin seda ka oma sissejuhatavas sõnavõtus ja ka teistes vastustes, mida esitatud küsimustele olen andnud. meil ei saa olla Äh, põllumajandust ilma hea pinnase kvaliteedita, hea vee kvaliteedita ja teiste jätkusuutlikkuse meetmetega, mis selle kõigega ka kaasas käivad. teadmiste üleandmine on samuti väga oluline, äh, uued rahastamisallikad, äh, selleks, et edendada jätkusuutlikkust ja tootlikkust, volinik Tšolos on tulnud välja algatustega selles valdkonnas. Nende algatuste eesmärk on just nimelt see, et põllumajandus oleks edasi ka jätkusuutlik ja jällegi ma arvan, et alati vaieldakse teatud meetmete üles, aga äh, pikemas perspektiivis peaksime me siis äh, pika, äh, pikemaajalise jätkusuutlikkuse eesmärki siiski toetama. ma arvan, et komisjon reageeris üsna kiiresti probleemidele, mis tekkisid seoses Venemaa sanktsioonidega komisjon äh, ei pidanud äh, läbi käima mingit õigusloomealast äh, protsessi, vaid sai kohe need meetmed käivitada. eraladustamine näiteks, sekkumine, puu- ja köögivili oli komisjoni esimene prioriteet, sellepärast et need tooted riknevad kiiresti. niisiis me vaatame läbi puuvilja ja köögivilja äh, programmi ja me varsti tuleme, äh, täpsemalt kahe tuhande viieteistkümnendal aastal tuleme ka parlamendi ette vastavate ettepanekutega, kuidas asju harmoniseerida, lihtsustada, kuidas tootjate organisatsioone paremini äh, toetada, kuidas asjale integreeritumalt lähendada, aga ma ei ole sugugi nõus sellega, kui te ütlete, et mitte midagi pole tehtud. aitäh. ja kolleeg Tsullo järgmisena. Grazie Il movimento dal quale provengo crede in un'Europa al servizio del cittadino. Per fare questo... aitäh! meil on vaja, et Euroopa oleks kodanike teenistus ja sellepärast meil on vaja, et meil funktsioon, oleks funktsioneeriv siseturg, kuid silmas pidades Venemaa embargot ja eh, seda, et meil on kavatsus sõlmida ameeriklastega vabakaubanduslepe, näitab seda, et meil ei ole asjad sugugi kõik korras me räägime pidevalt ühtede samadest toodetest, millele puudub Euroopa kodanike mm, konstantne nõudmine. kuidas on võimalik kaitsta nii tootjaid kui ka tarbijaid, milline peaks olema strateegia, et tagada algusest peale tarbija poolt oodatud toodete kasvatamine Äh, kas me oleme aru saanud, kuhu suunas me tegelikult peaksime oma ÜPP-ga liikuma? Äh, antud hetkel äh, on meil eksport ja import tasakaalus toidu vallas, alati niimoodi ei ole olnud ja me ei saa täielikult ette ennustada, mis tulevikus juhtub, aga kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal oli Euroopa Liit suurim toiduainete eksporti ja importi ja nüüd on selleks Venemaa ja Hiina. meie ees seisev väljakutse on see, kuidas me mitmekesistame tootmist geograafiliselt keerulistes piirkondades. toiduainetega varustuskindlus on oluline mitte üksnes Euroopa Liidu jaoks, vaid kogu maailma rahvastiku jaoks Eh, ning Euroopal on eh, teatud eelised, me oleme pidevalt eh, kogu maailma toitnud. nii et, et me peame vaatama, mida teha nende geopoliitiliselt problemaatiliste piirpo-, piirkondadega, aga meil on vaja tõesti sellist kõikehõlmavat kokkulepet ja mitte ainult kokkulepet tariifide osas ja mina volinikuna kavatsen hoolitseda selle eest, et see ka juhtub aga nagu sa ütlesid, see reform, mida esimesest jaanuarist kaks tuhat viisteist hakatakse ellu rakendama, peaks tagama äh, see, et meie põllumajandus on jätkusuutlik, elujõuline ja et meil on tõesti tootmisvahendid, äh, mis äh, tagavad, et me suudame kasvavale elanikkonnale rohkem toota ja ma loodan, et ma saan osaleda kaubandusdelegatsioonides, kus räägitakse Äh, siis ka põllumajandusküsimustest ja saan niimoodi tagada meie põllumajandustootjate tuleviku äh, ja meil peab olema ka turvavõrk selleks puhuks, kui aset leiab mõni kriis. Äh, et me saaksime tõesti kaitsta Euroopa Liidu toiduainete tootjaid. aitäh Äh, proua Köstinger peab lahkuma, nii et, et annan talle praegu sõna, palun. aitäh. esitan teile küsimuse, kui metsamajanduse raportöör, nagu te teate, et metsamajandus on Euroopa Liidu tootmise ja majanduse mootor ja et Äh, looduste säilitamise seisukohalt on oluline metsastamine, see tagab ka kliimakaitset e, ja ma leian, et äh, elukvaliteeti tagavad eeskätt erametsaomanikud, kes aitavad tagada ka e, Euroopa elukvaliteeti. ma leian, et äh, meie metsaalane strateegia peab toetama metsastamist, metsade kasvatamist, metsade hooldamist ja seetõttu ma tahaksin küsida, milliseid raskuspunkte näeme, näete teie oma töökavas e, metsastrateegia elluviimisel, kas Euroopa metsamajandus võib olla kindel selles, et te austate lähimuspõhimõtet ka selles valdkonnas? Well, jah, metsandus on väga oluline valdkond, viiskümmend protsenti meie territooriumist on kaetud metsadega, nii et, et tegemist on tõesti väga olulise valdkonnaga, kus meil on palju rohkem võimalusi töökohtade loomiseks, palju rohkem äh, võimalusi äh, põllumajandus- ja keskkonnameetmete rakendamiseks, et toetada turismi paljudes liikmesriikides. jah, meil ei ole olemas äh, ühtsed metsanduspoliitikad, aga meil on olemas Euroopa Liidu metsandusstrateegia, mille raportööriks te olete Eh, selle metsandusstrateegia ellurakendamine peaks olema liikmesriikide ja komisjoni ühine ettevõtmine ning ma loodan, et meil õnnestub välja töötada mitmeaastane rakenduskava, mis keskendub eh, prioriteetidele, valdkondadele, kus Euroopa Liidu tasandil tegutsemine on kõigile kasuks, samas tuleb austada lähimuspõhimõtet Äh, nagu te teate, Euroopa Liidus on määrused, millega me strateegiaid põhiliselt ellu rakendame, need näevad ette juba terve rea meetmeid, millega saame toetada jätkusuutlikku metsamajandust ning äh, volinikuna ma hoolitsen, et nende metsandusmeetmetele maailma arenguprogrammide raames pööratakse piisavat tähelepanu. aitäh. ja järgmisena saab sõna proua Tantsila Äh, volinikukandidaat. ühtne põllumajanduspoliitika on pööranud tähelepanu noortele põllumajandustootjatele, aga kui, aga mitte piisavalt, kui vaadata arve, siis minu kodumaal Rumeenias noored alla kolmkümmend viis aastat vanad, kes töötavad põllumajanduses, neid on väga vähe ainult, ainult seitse koma kolm protsenti. mida te teete selleks, et Äh, meelitada noori inimesi põllumajandussektorisse. mis on need meetmed, mida te kavatsete rakendada, veenmaks noori inimesi maale jääma? ning äh, kuidas te aitate neil näiteks maapiirkondadest äh, ümber kolida maapiirkondadesse? ka, mida te kavatsete noorte talunike heaks teha? ma tean, et Euroopa Parlament pöörab ühtsele põllumajanduspoliitika reformile Äh, väga äh, suurt tähelepanu see, see kakskümmend viis protsenti toetustest äh, noortele talunikele on praegu vabatahtlik nõue, võib-olla peaks see liikmesriikides olema kohustuslik, mina igatahes sellist arengut tervitaksin. Mes-, meetmed, mis on mõeldud noorte talunike toetamiseks, aitavad maapiirkondade elujõulisust säilitada. nüüd on äh, põllumajandus puutunud palju professionaalsemaks, palju rohkem äh, võimalusi on äh, ja me peame hoolitsema, et me mm, looksime noorte jaoks tõesti maksimaalsed võimalused, et nad saaksid tõesti oma talude etteotsa nii kiiresti kui võimalik ja põllumajandushariduse algatused põllumajandusõppeasutused kogu Euroopas on täis inimesi, kes tahavad tõesti saada kutselisteks talunikeks ja kui nad saavad kakskümmend viis protsenti täiendavat toetust põhitoetustele esimestel tegevusaastatel, siis see on tõesti väga, väga positiivne lisaks nendele toetustele meil on äh, veel toetused ka noortele talunikele maaelu arengukavade raames äh, ning äh, need majanduslikud võimalused, mis maaelu arenguprogrammi raames noortele talunikele on, on ka suured, nii et, et ma loodan, et Äh, kui need noored saavad toetust ka äh, finantsasutustest, äh, et kaasrahastada neid meetmeid, mis on ette nähtud läbi maaelu arenguprogrammi, siis me saame aidata paljusid noori inimesi, nii et, et me tõesti tegeleme nende ettepanekutega Euroopa Investeerimispanga ja finantsasutustega selleks, et leida siis vajalik kaasrahastamine selleks, et võtta tõesti need meetmed kasutusele et äh, äh, noored jääksid maale, see oleks sotsiaalse ühtekuuluvuse ja elujõuliste maapiirkondade huvides. aitäh. proua Kööling järgmisena. ei, siiski mitte mul on konkreetne küsimus äh, äh, lepingute kohta. Äh, see puudutab proportsionaalsust ja karistusi, äh, kaduma läinud märgistusi, äh, sellega kaasnevad väga suured trahvid paljudele talunikele. kas te võite mulle kinnistada, et te pöörate sellele ettepanekule, sellele teemale palju tähelepanu, kuulate kõigepealt talunikke, mitte ametnikke ning leiate lahendused vahe läbivaatamises? jah Äh, härra Nikolson teiste ja te, teistega, kellel selline probleem on, teen tihedat koostööd, näib, et tegemist on Ühendkuningriigi probleemiga, kus lammaste märgi, need äh, märgistused lähevad kaduma. Äh, jah, me oleme õppinud üsna palju kariloomade transportimistest, me oleme, teame väga hästi kursis probleemidega Põhja-Iirimaal Äh, äh, kus äh, näiteks ähm, hullulehmatõve ajal oli meil probleeme loomade kadumisega ja nõnda edasi, nii et, et me oleme äh, Äh, väga palju õppinud ja me oleme väga palju äh, standardite vallas edasi arenenud ja ma ei usu, et teie või keegi teine tahaksite nendest äh, standarditest loobuda, sest see tagab meile konkurentsivõime turul, see tagab, et meie toit on ohutu, jah, aga need lammaste märgid on tõesti midagi, millega me, mille, millega olen valmis tegelema. aitäh proua Müller. Euroopa põllumajandus ja metsamajandus on endiselt oluline äh, faktor maaelu maapiirkondades Euroopa Liidu kodanike jaoks. siin on oluliselt äh, ka niisugused sektorid nagu teenuste ja käsitöösektor, aga praegu järjest uute reeglitega seatakse äh, surve alla väikeettevõtjad ja pereettevõtted et kõik need uued reeglid käivad neile üle jõu ja neid ähvardab pankrotimine. kus kohas näete teie neid võimalusi eh, selleks, et niisuguste perekondade ja pereettevõtete olukorda eh, lihtsustada, parandada, muuhulgas programmi Natuuri 2000 raamis ja kuidas oleks võimalik tagada, et eh, tulevase põllumajanduspoliitika raames oleks äh, toiduained äh, esiplaanil, toiduainete tootmine esiplaanil ja omandit kaitstaks jätkuvalt. Are... Äh, kui me räägime toiduainete varustuskindlusest, siis peame stimuleerima tootjaid, aga samas peame tagama ka rohkem turge, mitmekesisemaid turge just nendele piirkondadele, kus praegu on probleemid Te kindlasti teate, et keskkonnaalane jätkusuutlikkus on ainuke võimalus edasi liikuma ei ole mõistlik ju hakata veeallikaid saastama ja muud, sest me ju tahame tagada toidu turvalisust ja toiduainetega varustatust kindlasti. mina olen praktiline inimene, ma olen teinud, ma olen valmis tõesti tegema tihedat koostööd kõigiga, hoolitsemaks selle eest, et me teeksime edusamme ning äh, mis puudutab lihtsustamist, äh, siis me oleme tõesti, ma olen valmis tõesti teiega maha istuma ja arutama, mida me saame teha selleks, et koormust vähendada, selleks, et ka seadusi lihtsustada ma arvan, et äh, kui me asjale niimoodi läheneme, siis suudame saavutada selle, millele viitasid. ma tahaksin öelda, et nelikümmend protsenti maaelu arenguprogrammist lähevad tegelikult juba just nimelt keskkonnameetmetele ja ma loodan, et liikmesriigid neid vahendeid ka kasutavad samamoodi, nagu nad neid siiani on kasutanud. aitäh. järgmisena saab sõna härra Kleesos. minu esimene küsimus. aitäh. Kreekas on rohkem kui äh, kuus tuhat taimeliiki, tuhat nendest on kohalikud. Mm, äh, näiteks äh, viinamarjad Korintose saarelt ja samuti Kreeta saarelt, Naksuse saarel on meil oma konkreetne kartuliliik samuti on meil siis tsitruselise sorte, mis on just nimelt iseloomulikud sellele piirkonnale. aga meil on nüüd üha äh, rohkem ja rohkem äh, suuri elektrimaste, mis võtavad enda alla põllumajandusmaa kui tei-, te olite Iirimaal põllumajandusminister, siis te viisite ellu reforme, mis vähendasid rahalist toetust talunikele. mida te volinikuna kavatsete ette võtta? jah, kui ma olin Iirimaal minister, siis ma üritasin tõesti halduskoormust vähendada Äh, kui pidada, äh, kui rääkida nendest saare kogukondadest, äh, siis nende jaoks on olemas konkreetne toetuskava, seda vaadatakse praegu läbi ning mina olen kindlasti valmis nende ettepanekutega edasi minema, vaatamaks just nimelt neid ettepanekuid siis äärepoolsemate piirkondade ja saarte kontekstis. Te, sellest konkreetsest probleemist, millest te rääkisite, sellega ma kursis ei ole, aga ma olen valmis sellega lähemalt tutvuma, et leida kuida-, lahendust aitäh, härra Smith. aitäh, esimees Phil, tere tulemast siia, komisjon šotlase ja ii- olen ma Iiri põllumajandust pikka aega imetlenud ja tahaksin teiega järgmise viie aasta jooksul koostööd teha. me võiksime võib-olla igaveseks lahendada küsimuse, milline viski on parem, mina toon šoti viski, teie toote mõne iiri viski ja siis vaatame, kas jõuame üksmeelele. ja võib-olla me ei ole ainsad, kes selles protsessis osalevad. aga äh, igatahes tervitan seda, mis sa lammaste kohta ütlesid, see on eh, lambakasvatajale Šotimaal tõesti eh, väga tõsine probleem ja selles vallas kehtivaid õigusakte on tõesti võimalik parandada, samas oleks võimalik lambaid endiselt jälgida Äh, mulle meeldis ka see, mida sa ütlesid supermarketite ja tarneahela kohta äh, komisjon peaks tõesti välja tulema õiguslike vahenditega, tagamaks äh, võrdseid tingimusi. äkki sa selgitaksid täpsemalt, mida sa selle all mõtled ja mm, milline see on see ajakava? väga oluline oleks, kui me suudaksime need tarneahela eba, ebakõlad lahendada aitäh selle kohta, mis sa vi-, äh, nende viskiteemaliste märkuste kohta. inimesena, kes, kes on Albanist äh, Senecrati reisinud, olen kohtunud tee peal tõesti paljude viskitootjatega ja natukene ka proovinud neid viskiteid ja ma ütlen, et seal Varoolis ei olnud nii aga mis puudutab seda toiduahelat ja proua McKinnesi küsimust, siis proua McKinnes rõhutas, et äh, tootjal on tõesti probleeme ja see, see tootja saab oma toodangu eest suhteliselt vähe. Äh, kolmekümnel protsendilt kahekümnele protsendile on see summa juba langenud. niisiis äh, äh, Äh, tarneahelatel äh, supermarketitel on äh, väga palju võimu ja nad on oma võimu väga hästi kindlustanud, põllumajandussektoris pole sama paraku toimunud. niisiis paljudes liikmesriikides, sealhulgas ka teie liikmesriigis, on selline vabatahtlik süsteem, kus läbirääkimiste teel üritatakse siis kulusid kärpida ja tagada selle, et tootjad saaksid siiski õiglasema tasu. lõppkokkuvõttes aga jah, vabatahtlik tegevus on suhteliselt selline juhuslik, see sõltub kõigi osapoolte heast tahtest. meie eh, nendest arvudest, mida ma just mainisin, oleme näinud, et äh, usaldus äh, talunike ja supermarketite vahel on äh, purunenud ning mina igatahes tahaksin selle probleemiga tehada. õigusloomealased ettepanekud konkurentsi valdkonnas, jah, see on üks võimalus, millele pööran kindlasti tähelepanu kui inimesed ütlevad mulle, et probleeme on väga palju, et toidutarneahela ühes osas on võim liialt kontsentreerunud ja nüüd äh, on veel üks nelikümmend viis minutit läbi ja härra Agnew saab nüüd sõna. Äh, ühtse põllumajanduspoliitika reformis on suhkrusektoris tõeline vastuolu. suhkrupeed vabastatakse kvoodist, samas jällegi suhkruroog jääb endiselt kvootide alla. see seab ohtu kakssada töökohta minu valimisringkonnas ja tabab Ühendkuningriiki, seega see reform äh, rohkem kui teisi Äh, võib-olla äh, te tulete minu piirkonna suhkrurafineerimistehasesse ja seal muide on ka väga lähedal äh, see üks turg, kus iga pühapäev tuuakse lambaid. ja te näete, millised probleemid seal on ja mida saaks väga kiiresti lahendada. mina leiaksin, et nende põllukultuuride äh, reegleid tuleks ka muuta, kõik ei suuda kasvatada rapsi, nii nagu on ette nähtud, siit tekivad probleemid ja lõppkokkuvõttes, kas te toetate seda, et liikmesriikidel peaks olema õigus GMO kultuure kasvatada? Äh, see kolme põllukultuuri reegel on jah, väga palju probleeme tekitav, aga külvikord on üldiselt väga hea põllumajanduses. jah, jah, ma tean, ütleb äh, Äh, härra Agnew, äh, vaatame, äh, kuidas see asi on toiminud läbivaatamise käigus, aga minu arvates põllukultuuride mitmekesistamine on kindlasti vajalik, jah, muidugi kõik sõltub ka sellest, kui suur talu teil on ja nõnda edasi, aga tulles nüüd suhkru juurde. Euroopa Liit Eh, meil ja Iirimaal oli eh, suhkrutööstus ja eh, võib-olla on meil see kunagi jälle, kui suudame olla konkurentsivõimeline. nii et, et ehm, jah, ja nagu te teate, liberaalses demokraatias loomulikult ei ole mingi äritegevuse jätkumine tagatud, aga arengumaades äh, Äh, tekivad äh, äh, suured probleemid pärast seda, kui kvoodid ära kaotatakse. enamik suhkrurafineerimistehaseid asub kaugel suhkrupeedi kasvatamise piirkondadest. nii et, et seega nad saavad kasutada siiski oma suhkruroogu ja mitte suhkrupeeti ja võib-olla ma tulen tõesti ka sinna teie piirkonda ja vaatan, kuidas see poliitika, kui suhkrukvoodid kaovad, kuidas see olukorda seal mõjud, äh, mõjub, äh, võib-olla järgmise aasta märtsis korraldame selle visiidi. Äh, keskkonnaministrina ma osalesin paljudes aruteludes GMO-de nimel Sanko peadirektoraat möödunud aasta juulis esitas vastavad ettepanekud ja tegemist on lähimuspõhimõtte valdkonda kuuluvate küsimustega ja see tege-, on teema, mis tekitab väga palju vastuolusid. härra Juncker on äh, väga selgelt öelnud, et kui parlamendi, et kui liikmesriigid on vastu, äh, siis äh, see on sama oluline kui teaduslikud nõuanded, aitäh. suur tänu, härra Dantan järgmisena härra volinikukandidaadid, kandidaat, rahvusvahelised läbirääkimised, mis puudutavad otseselt meie põllumajandustootmist, on tekitanud tõsiseid muresid äh, talunike, aga ka tarbijate seas, kes on kaotanud usu äh, põllumajandus- ja toiduainete äh, toodete vastu. sanitaarnormid, hügieeninormid kolmandatest riikidest sisse toodule on hoopis erinevad sellest, mis on peale surutud meie tootjatele, see on, see on keskse tähtsusega küsimus. aga kui me nüüd läbirääkimisi jätkame teatud sektorites, ma mõtlen suhkrusektorile või ähm, veiselihasektorile, kuidas te kavatsete tagada, et meie põllumajandustootjad on kaitstud ja et nad suudavad äh, oma kaupa müüa, kui lepingud on sõlmitud lojaalse konkurentsi kontekstis? kolleeg Andrei Jõu esitas teile küsimuse läbirääkimiste kohta äh, mitte toiduainete mm, sektori kohta, mis on teie seisukoht läbirääkimiste kulu kohta seal? jah, äh, kõikidel läbirääkimistel, mis puudutab geograafilisi tähiseid ja domeeni äh, nimed, millele te viitasite, on loomulikult äh, väga tõsine küsimus äh, Äh, Prantsuse tootjatele, aga ka teised tarbijad ja tootjad on äh, selle teemaga väga hästi kursis. president Juncker ütles oma avasõnades äh, parlamendi ees, et me ei kavatse ohverdada äh, põllumajandushuvisid äh, tööstuse huvidele ja põllumajandus ega tööstuse huvisid äh, standardite alandamisele. on sektoreid, kus me peame tagama selle, et meie standardid on kaitstud nii palju, kui, kui see on võimalik, nii et me ei kavatse alandada oma standardeid ka impordi puhul. nüüd standarditest rääkides. loomulikult on see Sanko peadirektoraadi asi aga põllumajandusvoliniku seisukohast ma ütleksin, kõik äh, kokkulepped, mis me sõlmime, olgu see Ühendriikidega sõlmitav kokkulepe või teised kokkulepped, peavad arvestama meie standarditega. me ei kavatse ohverdada oma toiduainesektori kõrgeid standardeid, mille me oleme aastate jooksul välja arendanud ja, ja mille suunas oleme mm, liikunud pärast just nimelt hullulehma tõbe, et, et me nüüd need toome selle lepingu altarile see, need kokkulepped peavad olema kõikehõlmavad ja ei keskendu ju mitte ainult põllumajandusele, kui me räägime lepingust Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahel. suur tänu. meil on väga hea meel äh, teie sõnu kuulda. järgmisena saab sõna härra Tarabella suur tänu, härra volinikukandidaat. Äh, hiljuti nimetati mind parlamendi raportööriks ähm, puu, äh, juurvilja ja piimaprogrammide äh, osas koolides nelikümmend kolm neli ähm, artikkel äh, vastavas seadusandluses on see alus, õiguslik alus, mille aluses me edasi liigume aga väidetakse, et ähm, peaks, nõukogu väidab, et see peaks olema teine äh, see peaks olema nelikümmend kolm koma kolm, mitte nelikümmend kolm koma kaks, see jäetakse ka parlamendi otsuse langetusest välja nii et äh, kas te võite siin meie ees lubada seda, et te kavatsete lõpuni toetada praegu valitud äh, menetlust, et parlamendil on kaasotsuses menetleja õigus siin, et see väga olulistes osades sellest ettepanekutest, nimelt äh, rahalised vahendid, mis selle skeemi jaoks eraldatakse, koolipiim ja koolijuur ja puuvili siis komisjon, kas te olete nõus sellega, peab seda nägema suuremas kontekstis, me peaksime toestama ka äh, harivat rolli äh, toiduainete äh, sektori äh, hüvanguks, nii et kas see on teie seisukoht? jah, ma kavatsen toetada seda, et nelikümmend kolm lõige kaks jääks õiguslikuks aluseks. ma rääkisin juba sellest, et me tahame lihtsustada ka puu- ja juurviljaskeemi. praegune kooli puu- ja juurviljaskeem ei kata mitte ainult värskeid puu- ja juurvilju aga ka töödeldud puu- ja juurvilju, mahlad, äh, kuivatatud äh, puu- ja juurviljad ja nii edasi. uus skeem, äh, mis käivitus jaanuaris kaks tuhat neliteist, keskenduvad kahele toiduainegrupile siis piimatooted ja puu- ja juurviljad ja ma äh, tean, et teid nimetati raportööriks detsembris eelmisel aastal ja te vastutate nüüd selle eest siin parlamendis, nii et see ettepanek, mis teie teete, ootan seda põnevusega ja olen valmis teiega astuma kontakti selle skeemi edasiarendamise osas. et kas on võimalik äh, edasi arendada seda, aga ma põhimõtteliselt äh, toetan teid selles, et õiguslikuks aluseks jääks artikkel nelikümmend kolm lõige kaks järgmisena saab sõna härra Pelder. aitäh, lugupeetud härra Hogan. tahaksin küsida ma tahaksin teile seda küsimust aretajate erandi kohta. kuidas saab olema praktikas see selle areng, mis, mis puudutab patente ja nendele eraldatavaid, omistatavaid õigusi. kuidas on võimalik tõesti, võimalik neid aretatud tooteid turule tuua ilma, et patendi eest ei tuleks maksta väga kõrget hinda milline on teie suhtumine ja kas te saaksite kaasata selle küsimuse lahendamisse oma äh, siseturu küsimustega tegelevat kolleegi? Äh, ma olen äh, väga hästi teadlik kindlasti ähm, taimearetusraportist, proua Paulsoni raportiga ma olen kursis, see raport on äärmiselt oluline, sellepärast et Eh, see puudutab meie rahva äratoitmist ja meie pla-, planeedi kaitsmist, aga ka väga konkurentsivõimelist taimearendussektorit, aga ma ei hakka täna rääkima sellest, millele te viitasite. Eh, see on asi, eh, millest tuleb rääkida siseturuvolinikuga ja ma kavatsen ka seda ka teha. ja ma ei kavatse siin mitte mingisuguseid lubadusi täna anda mulle äh, anti siin üks hea äh, nõuanne, enne kui ma sellele kuulmisele, kuulamisele tulin, et ära anna lubadusi, mida sa ei, ei tea, et sa ei saa pidada ja seda nõu ma võtan kuulda. aga ma tean, milline on taimekasvatussektoris olukord, sealhulgas ka teie riigis, kui tähtis see on, äh, aga tuleme asja juurde tagasi siis, kui asi läheb rakendamisele ja kui raport, mille proua Paulsen koostöös arutusele tuleb, räägime sellest uuesti. suur tänu! ja nüüd äh, on proua Paulsenil äh, ühtlasi ka sõna, nii et palun. härra juhataja, härra volinikukandidaat. esitan teile teiselaadse küsimuse. ma ei taha mitte küsida taimekasvatuse, vaid loomakasvatuse kohta. tänapäeval on tegemist äh, uskumatult ebavõrdse olukorraga, on keht-, kehtivad eral-, eri liikmesriikides erinevad siseriiklikud reeglid ja si Euroopa Liidu liikmesriigides tõlgendatakse üle-euroopalist seadusandlust väga erinevalt see puudutab kas eh, eh, sigade saba rõngas olekust või olekut või loomade transporti. ma tahaksin tõesti teada, kas te teete kõik endast oleneva selleks, et loomakaitseks vastu võetud Euroopa Liidu määrused ja direktiivid leiaksid rakendamist võrdselt, ühtlaselt kõikides liikmesriikides ja Eh, kas te kavatsete toetada parlamenti, kui me kavatseme teha üleüldise loomakaitsealase ettepaneku? kõigepealt eh, eh, olen ma seisukohal, et viimase kümnendi jooksul on loomatervishoiu osas astutud väga olulisi samme edasi, paranemine on selge, tootjad on palju tundlikumad selle teema suhtes, varem nad sellele ei mõelnud, et õnnelik loom on äh, hea kvaliteediga loom, äh, meetmed, mis on ähm, Äh, vastu võetud, on toonud äh, olulise paranemise kaasa. Äh, te viitate konkreetselt Rootsi olukorrale tervishoiu, loomatervishoiu toetamiseks. ma võtsin kuulda teie sõnad ja hea meelega olen valmis astuma konta-, dialoogi teiega selles osas, et kuidas tagada harmoneerimine paremal tasandil ja kuidas see Rootsi konkreetne teema, millele, millest te rääkisite ka eraviisiliselt minuga, oleks võimalik lahendada. ma ei ole veel volinik, aga kui mind volinikuks nimetatakse lähi või tulevikus mingil hetkel, siis ma olen valmis äh, teiega kontakti astuma ja vaatama, kuidas loomatervishoiumeetmete toetust äh, saaks paremini harmoneerida tänasest. suur tänu, järgmisena, järgmine kuues voor ja sõna saab kolleeg Puuda. mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar desemnat. Anii suur tänu, härra esimees, austatud äh, volinikukandidaat, kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kolmteist aastatel toodi sisse ähm, Euroopa põllumajanduspoliitikasse äh, olulised rollid äh, selleks, et põllumajanduspoliitika vastaks uutele oludele, kuid ähm, see ühtse põllumajanduspoliitika reform ei lahendanud äh, tõsist probleemi, mis äh, puudutab otsetoetused, et otsetoetused on väga erinevad äh, liikmesriigiti. idapoolsetes riikides on otsetoetused olulisel määral madalamad kui läänes. seadusandlik pakett jõustus aastal kaks tuhat kolmteist ja selle kohaselt peaksid need äh, toetused olema kõrgemad, kuid lõhed on äh, jätkuvalt väga suured. see viib tõsise äh, ebavõrdsuseni talunike vahel. nüüd arvestades veel Venemaa-poolseid sanktsioone, tahaksin ma teie käest konkreetselt kuulda, kas te kavatsete Äh, muuta äh, seda, millise kalendri alusel äh, otsetoetusi hakatakse muutma ja kas on tulemas lisameetmeid nende lõhede sulgemiseks? väga raske, arvan ma, on ühe hoobiga seda probleemi lahendada ja parlamendikomisjonis äh, Äh, on see ka selgelt välja tulnud, liikmesriigid on erinevatel seisukohtadel selle kaugel, et kui kaugele on võimalik selle mm, otsetoetuste äh, ühtlustamisega võimalik minna, ma tean, et Läti äh, Leedu, Eesti on, selles osas on konvergentsi osas tehtud suuri jõupingutusi. praegu on piir seatud sellele maksimummäärale, mis on võimalik toetusena saada, kui te ole suurtes põllumajandusriikides, lääneriikides, see ei olnud mõnedele liikmesriikidele sugugi lihtne alla neelata nii et äh, need meetmed, mis on võetud, jõupingutusi on tehtud nendega ja on saavutatud ka teatud edasiminek äh, nendes riikides, kus äh, otsetoetuste määrad on olnud madalamad. no vaatame, mis seni võetud meetmetest saab, kuidas neid rakendatakse ja arvestagem ka selle paindlikkusega, mis on antud liikmesriikidele, kellel on nüüd võimalus lisameetmeid võtta selleks, et ähm, sisenemine, sisene, siseriiklik konvergents tagada. ja siis on tulemas see vahearuanne äh, pärast revisjoni, äh, et vaadata, milline on olnud nende poliitikate tulemus, äh, mida te olete ise kujundanud selle ühtekuuluvuspoliitika reformi raames. kaheksa tuhat muudatusettepanekut esitati meie esialgsesse ettepanekusse, tohutu töö on ära tehtud ja loomulikult tuli leida tasakaal. aga statistika ja arvud näitavad tänaseks, et mingisugune areng on toimunud, aga loomulikult erinevatel riikidel on erinevad seisukohad selles osas, kui suur see areng on olnud. suur tänu, järgmisena saab sõna kolleeg Noikl lugupeetud volinikukandidaat, täna räägin eh, teiega Euroopa mesilaste nimel. Euroopa mesilased on põllumajanduse kõige kasulikum loomarühm ja põllumajanduse alus. lisaks sellele on aga mesilased need, kes eh, näitavad ära selgelt, milline on keskkonna olukord. mesilased küsivad esiteks, kas teie prioriteediks on öö, eh, liigilise mitmekesisuse säilimine, nad küsivad teilt, kas eh, tulevikus te suudate garanteerida, et tulevikus ei kanta põldudele eh, väga palju, nii palju öö, eh, Eh, nikotiide nagu tänasel päeval ja et see aitab säilitada mesilaste tervist ja eh, mida te teete selleks, et üldiselt väetiste kasutamist vähendada, sest väetised on ju hõljuvad ja heljuvad ja nende kasutamisala ei piirne ainult põllumaaga. nagu te teate, on ühtne põllumajanduspoliitika aastaid toetanud eh, mesindussektorit läbi äh, siseriiklike mesindusprogrammide ja toetatakse siis sellega äh, tarude pidamist ja mee tootmist. kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kuusteist äh, programmid on käivitunud kõikides liikmesriikides mesinduse toetuseks viimastel aastatel on ka taimekaitsevahendite seadusandluses toodud sisse uued nõuded, mis peaksid selle aasta jaanuarist olema käivitatud. Euroopa keskkonnasäästlik eh, taimekaitsevahendite kasutamine ja, ja, ja nende eh, mõju vähendamine inimtervisele ja eh, loomade tervisele, selles osas on toodud sisse lisameetmed ja seega toetatakse ka mesindust ja mesilaste pidamist. nii et on meetmed ka elurikkuse tagamiseks ette nähtud loomulikult teatud ainete te keelamine, sealhulgas nikotiini keelamine on Sanko peadirektoraadi asi, aga Euroopa Komisjon on konkreetselt kahe aasta vältel keelanud selle kasutamise kolleegiumina ja siis vaadatakse see asi üle ja, ja vaadatakse, millised on olnud tulemused, seda vastavalt sõltumatule teadusuuringule ja vaatame siis edasi koos teie komisjoniga, mida tuleks veel teha pärast seda perioodi. suur tänu järgmisele eh, kolleeg eh, Peeter. suur tänu, härra esimees, härra Hogan. väga paljud inimesed on maalt lahkunud, on üle kolinud linna parema elu nimel ja meie külad surevad lihtsalt välja selleks, et inimesed maale jääksid, tuleb neile pakkuda eluks paremad tingimused, tuleb tagada nende sissetulek, infrastruktuur peab olema parem. millised on konkreetsed meetmed, mida te kavatsete hakata rakendama selleks, et inimesed maale jääksid? niimoodi on ainult võimalik säilitada toidu tootmine ja et meie keskkond oleks kaitstud. ma arvan, et tööd maal tuleks ka piisavalt hinnata. kas te olete valmis kaaluma otsetoetuste andmist ka keskkonnakaitsjatele maapiirkonnas? juba praegu antakse otsetoetuste läbi ja rohestamismeetmete läbi olulist toetust kolmkümmend protsenti eh, maaelu arengurahadest peavad minema keskkonnasäästlikkuse Äh, teenimiseks, äh, see on väga oluline edasiminek olnud äh, ÜPP puhul, selleks et saavutada just nimelt see, millest te rääkisite, lisaks maaelu arenguprogrammile on liider lähenemise alusel võimalus majandusarengut toetada, sotsiaalkapitali toetada, baasteenuste mm, alalhoidmist toetada ja nii edasi, see on kõik väga oluline loomulikult ja kõik liikmesriigid on esitanud oma plaanid, meie ametnikud äh, vaatavad neid äh, plaane praegu läbi ja peavad järgmiseks nädalaks liikmesriikidele vastama siis, ähm, kui neil on küsimusi eesmärkide täitmise osas, aga üks põhimõtteline raskus liikmesriikides on, kuidas äh, maapiirkondades elavad inimesed ja just nimelt noored inimesed kellel seni ei ole veel väga palju töökogemust, kuidas nad saavad äh, rahalist abi äh, äh, finantsinstitutsioonidest selleks, et ähm, saada kokku see kaasfinantseerimiseks vajalik raha, mis on vajalik Euroopa projektide elluviimiseks, nii et me peame vaatama sellele, kas on võimalik läbi kaasfinantseerimisi kuidagi aidata neid inimesi selleks, et genereerida majandustegevust maapiirkondades, tekitada sinna töökohti ja et ähm, keskkonnasäästlikkus oleks tagatud maapiirkondades, aga et äh, need piirkond oleks ka sotsiaalses mõttes vitaalsemad. suur tänu. Ähm, ühtse põllumajanduspoliitika, poliitika iseenesest ongi juba ju põllumajanduskeskkonnapoliitika, härra Brenner. Äh, suur tänu, härra esimees, härra Hogan, äh, teil läheb üsna hästi, äh, kaks tundi läbi, üks veel jäänud. Ähm, teie sissejuhatuses oli täiesti õigesti öeldud see, et väga oluline on CO2 heitkoguste vähendamine, mis pärineb siis põllumajandustegevusest põllumajandustegevus Euroopas on viinud selleni, et pin-, pinnmine pinnakiht on erosiooni tõttu kadunud ja see on tekitanud tõsiseid probleeme. kas te võtate endale kohustuse, et põllumajandusalane tegevus pinnase kaitseks leiab rakendamist üle terve Euroopa Liidu ja kas on tulemas meetmeid Euroopa põllumajandusmaa vastupidavusvõime suurendamiseks üleujutuste korral? jah, see on väga tõsine teema, üsna suured ressursid on juba leidnud ähm, kasutamist äh, põllumajandus peadirektoraadi äh, rahadest, aga ma kavatsen kindlasti midagi ära teha veeraamdirektiivi osas ähm, kontekstis äh, see on oluline nii ähm, põllumajanduspoliitikale, aga ka kindlasti teie komisjonile. meie huvides on ju see, et meie Äh, veevarud ja meie pinnas, mis on äh, ohus äh, paljudes piirkondades Euroopas, et seda säilitatakse keskkonna ja toidutootmise poliitikate lähel. ma ütlesin, et millised varem juba sellest et, et, et kümned protsendid meie pinnasest ja, ja põhjaveest on surve all Äh, mina keskkonnaministrina võtsin meetmeid, mille vastu väga paljud inimesed olid tollal, äh, aga meetmed olid selleks, et veevarusid tuleb kaitsta ja inimesed peavad õppima neid kaitsma ja kavatsen sedasama poliitilist liini ka jätkata tulevikus. suur tänu. ja järgmine voor. proua Herants Garcia. aitäh lugupeetud volinikukandidaat. ma kuulsin rõõmuga, et on kavas parandada äh, toiduahela toimimist, kuid Hispaanias me näe, äh, kuid Hispaanias annavad head tulemused enam veel oodata ja kõige raskemas olukorras on puuvilja ja juurviljatootjad meil oleks vaja olukorda parandada, sest praegune süsteem eeldab head haldamist, eriti kriisiolukorras. Äh, kas te arvestaksite vajadust haldussüsteemi parandada? ja teiseks, kui me räägime äh, kõige äärepoolsemate alade äh, määrusest, siis see on väga tähtis dokument volinik Tšolose ajal tehti küll ettepanek selles osas, kuid seda õnneks vastu ei võetud. kuidas eh, suhtute kõige äärepoolsemate alade arendamisse teie? I do understand that there jah, äh, äärepoolsemate alade jaoks äh, on eraldi nähtud strateegia. see on äh, väga oluline programm ja see toodi sisse aluslepingutega ja on suunatud just nimelt peaasjalikult siis saare piirkondadele. praegu toimub aga selle programmi ülevaatamine ja komisjoni ette peaks jõudma aruanne selle kohta aastal kaks tuhat viisteist see tähendab seda, et äh, meil oleks eraldi programm näiteks Portugali jaoks, kus praegu juba on eritoetused piimatootmiseks ette nähtud, aga arvestatakse transpordi ja muude kuludega, mis kaasnevad äh, toodete transportimisega kõige äärepoolsematest, äärepoolsematelt aladelt ja nüüd, mis puudutab kriisi haldamisi, haldamist, meil on kriiside jaoks turu äh, meetmete mm, kom-, kompaktne programm ette nähtud, kas siis turutoetused, eksporditoetused, eraladustamisvõimalused, kõik need meetmed mm, toodete jaoks, mis satuvad ohtu geopoliitiliste probleemide äh, tõttu seesama Venemaa-Ukraina kriis praegu, me, neid meetmeid kasutatakse täies mahus. volinik Tšolos on juba öelnud, et ta kavatseb anda lisatoetust äh, aga ta peab äh, eelarve peadirektorist raha kätte saama selle jaoks enne. Äh, see ongi probleem, et kuidas jõuda siis tasakaalu, et kuidas me oma marginaale kasutaksime ära niimoodi, et sellest on, on kõige rohkem kasu ja et et tootjate elujõulisus tagatakse sellega, see on meie peamine eesmärk, aitäh. aitäh ja nüüd järgmisena härra Rebega. me kõneleme uutest turgudest Euroopa toodetele, seda eriti kriisi ajal. ja praegu me olemegi ühe sellise kriisiga silmitsi tegemist on Venemaa sanktsioonidega. selleks, et ummikseisust välja tulla, loomata ebaseaduslikku konkurentsi, mis mõjutaks negatiivselt turge ja tarbijaid. tahaksin teilt küsida, et teie ju toetate töökohtade loomist ja praegune olukord vastupidi, võib kaasa tuua töökohtade arvu vähenemise kas teil on äh, plaanis teha midagi selleks, et äh, edendada eksporti väljaspoole Euroopa turge läbi näiteks äh, rahalise toetuse ja võib-olla ei peaks me ootama aasta lahenduse leidmiseni, meie saame ju oodata, aga tootjad ei saa oodata. ma olen nõus, et et äh, tootjad on sattunud väga raskesse rahalisse olukorda, komisjon on juba üsna kiiresti tegutsema ja, ja nad suutsid seda teha just nimelt tänu äh, äh üldse põllumajanduspoliitika reformile ning volinik Tšolos äh, üritab ellu rakendada täiendavaid meetmeid, ta on teatanud, et saab kuuskümmend viis miljonit abi eraldada. kust see raha tuleb, seda praegu veel arutatakse, teema on keeruline Äh, aga probleemist ollakse teadlikud. mina olen väga selgelt öelnud, et kahe tuhande viieteistkümnendal aastal on minu üheks peamiseks eesmärgiks just nimelt ekspordi edendamine. Äh, möödunud eesaast-, eelarves oli kuuskümmend miljonit sellesse ja selles eelarves ligemale kakssada miljonit ja ma kasutan, kavatsen seda kasutada just nimelt leidmaks uusi turustamisvõimalusi äh, selleks, et vähendada mm, nende sanktsioonide mõju ja leida siis uusi turge just nende tootjate jaoks, kes on praegu raskustesse sattunud. me peame kasutama kõiki vahendeid, mis meie käsutuses on, ka suursaadikuid, kogu seda abi, mis meil teistelt riikidelt saame, äärmiselt oluline on vähendada seda sõltuvust, mis meil on väga tundlikest poliitilistest piirkondadest. jah, ma äh, tunnistan, et probleem on tõsine ja komisjon praegu otsib probleemile lahendusi ja viieteistkümnendal oktoobril, kui äh, meile esitatakse uued eelarvekalkulatsioonid, siis teame täpsemalt juba, kui kiiresti me suudame reageerida. aitäh. härra Meelo järgmisena aitäh. Äh, volinikukandidaat. loodetavasti teid kinnitatakse ametisse, ma istun siin teist paremal. Äh, minu küsimus oleks järgmine. minu esimene küsimus on äh, seotud uute põlvkondade tulekuga põllumajandusse. me teame, et statistiliselt on äh, iga üheksa üle viiekümne viie aastase äh, vanuse taluniku kohta vaid üks, kes on noorem kui kolmkümmend viis aastat. Itaalias, Portugalis, Hispaanias on ja veelgi vähem on neid talunikke, kes on nooremad kui kakskümmend viis aastat. kui te võrdlete olukorda Austria või Saksamaaga, seal on üks äh, noor talunik äh, iga kolme kohta Äh, siis te näete, et komisjonil tuleb teha tõesti väga palju selleks, et äh, noori põllumajandustegevusele äh, meelitada ja ka see on vajalik selleks, et meie põllumaa säiliks. tahaksin teada, mida volinikukandidaat selles vallas plaanib teha, loomulikult selleks kõigeks on vaja raha ning kui asi on rahas, siis volinik tahaksin teada, arvestades selle, arvestades sellega, et eelarve vallas avaldatakse teile väga suurt survet, tahaksin teada, milline on äh, teie seisukoht, äh, suurendada eelarvet või kärpida seda? mina loomulikult teen kõik, mis minu võimuses, et eelarve säiliks sellisena, nagu ta on, aga ma olen kindel, et me saame kasutada ka täiendavaid vahendeid, äh, näiteks vahendeid, mis on Horisont kaks tuhat kahekümnes ja ka mitmetes teistes valdkondades. ma kindlasti Äh, tahaksin äh, teha äh, koostööd nende finantsvahendite vallas, mis aitavad luua töökohti maapiirkondades, et aidata neid inimesi, kes on sattunud raskustesse finantskriisi tõttu. ma tahan, et need inimesed saaksid raha, et nad saaksid oma projekte ellu rakendada, need on tõelised probleemid, mis puudutavad inimesi, just eriti noori, kes Äh, vajavad toetust ja see põlvkondade uuenemine, see on jah, tõsine probleem, te juhtisite sellele tähelepanu. ma arvan, et Euroopa Liidus tervikuna on vaja strukturaalseid reforme. Äh, üheksakümmend kuu, äh, kuuskümmend üheksa protsenti talunikest, kes harivad siis maad, mis on vähem kui viis hektarit, on tõesti äh, Äh, üsna suur arv ja paljud neist on äh, tõesti juba üsna eakad, nii et, et äh, tõesti on oluline, kuidas me liikmesriikidega ühiselt suudaksime stimuleerida noori põllumajandusega tegelema hakkama, võib-olla partnerlused on üks hea võimalus. kui me toetame liialt palju just nimelt vanemaealisi inimesi, siis see just ei stimuleeri neid juhtimisohja noorematele üle andma me eh, peame kuidagi leidma viise, kuidas eh, leevendada eh, vanemate põlluharijate hirmu, et nad jäävad sissetulekute, kui nad ohjad noorematele üle annavad. niisiis lisaks sellele kaheksakümne viie protsendile täiendusele, mida parlament läbi surus möödunud aastal, peame, möödunud korral peame vaatama veel muid võimalusi ka. härra Caputo järgmisena. aitäh ma tänan teid, härra volinikukandidaat, ma puudutaksin teemat, mis sageli jäetakse kõrvale, kuid mis on minu jaoks oluline, et tagada eh, jätkusuutlik areng. see puudutab teadusuuringuid ja arendustegevust Äh, selline teadus- ja arendustegevus on Euroopas väga fragmenteeritud ja ei anna oodatud tulemust põllumajandusettevõtete jaoks. põllumajanduse ja teaduse vaheline siit selleks, et leida äh, innovaatilisi lahendusi, äh, seda tuleb intensiivistada selleks, et põllumajandusele niisugused lahendused tagada. selleks, et me suudaksime tõepoolest vastata nendele ühiskondlikele ootustele, muuhulgas keskkonnakaitse kaitse eh, ja eh, säästliku arengu osas. kuidas te suhtute asjasse nii lühi, lühikeses kui keskpikas perspektiivis? ma nõustun teiega, et teadmiste siire, teadus- ja arendustegevus on äärmiselt olulised tootlikkuse parandamisel, eriti kui meil ressursse on napilt ning äh, ühiskonna ees seisvate väljakutsete programm on pööratud just nimele äh, sellele ja kolm koma kaheksa äh, miljardit eurot on selleks eraldatud, see on üsna suur summa, aga me peame tegelema ka veel põllumajandus-toiduainete sektoriga, merendussektoriga, nii et, et ilmselt see summa jagatakse eelarves ära erinevate ridade vahel aga me võime kasutada ka vahendeid Horisont kaks tuhat kahekümne programmidest, toetada näiteks põllumajandusharidust andvaid asutusi Äh, tulles selle juurde, mida ütles proua Müller ja nõnda edasi, ma olen täiesti kindel, et niimoodi saame edasi liikuda, niimoodi saame toetada noori, äh, tulla välja uute ideedega, toetada uuringuid äh, ja seda just ajal, kui meil vahendeid on suhteliselt napilt. mina igatahes oleksin valmis toetama kõiki meetmeid, mis selleks on. maaelu arengukavas on samuti ette nähtud meetmed aitamaks Eh, inimesi näiteks välja tööta, arendamaks Euroopa innovatsioonipartnerlusi, me teeme koostööd parlamendiga selle nimel, et meil tõesti oleksid sellised programmid, mida me saaksime liikmesriikidele välja pakkuda, teha seda kiiresti ja eh, niimoodi saavutada need eesmärgid, millele täiesti õigustatult tähelepanu juhtisite algab kümnes küsimuste voor ja härra Erdos kõigepealt. aitäh Äh, volinikukandidaat, äh, niisutatava põllumaa suurendamine on minu jaoks väga oluline eesmärk. Äh, Ungaris meil on niisutuseks piisavalt ressursse ning tulevane äh, Ungari põllumajanduse arengukava näeb ka ette sel-, sellist arengut ja tahaksin, et te meid toetaksite, aga mul on ka kolm konkreetset küsimust. kas teie peate oluliseks Äh, äh, niisutatava põllumaa suurendamist. Äh, lisaks maaelu arengufondidele, milliseid täiendavaid vahendeid kulutatakse, kasutaksite te uute niisutussüsteemide loomiseks ning milliseid meetmeid tahaksite te kasutusele võtta selleks, et luua uusi niisutussüsteeme just nimelt maaelu investeeringute raames? jah, te juhite eh, oma eh, küsimusega tähelepanu konfliktile, mis on eh, Lõuna-Euroopa ja Põhja-Euroopa riidu, riikide, riikide vahel. jah. mõned liikmesriigid ja regioonid Äh, tõesti äh, kasutavad esimest korda võimalust investeerida niisutussüsteemidesse läbi maaelu arenguprogrammid. Äh, tegemist on siis tõesti rahalise toetusega talunikele ja maapiirkondadele, et nad saaksid niisutusalaseid programme välja töötada Äh, kas siis niisutusseadmete ostmiseks siis äh, talus, äh, niisutusinfrastruktuuri loomiseks, olemasoleva infrastruktuuri parandamiseks, uute niisutavate maalade kasutusele võtmiseks. loomulikult tuleb toetuse saamiseks vastata teatud tingimustele. ja ma arvan, et need Äh, tingimused on üsna selged, nii et, et see peaks äh, tegema lõpu igasugusele ebakindlusele, need on kooskõlas vee raamdirektiiviga ning äh, need tingimused on suhteliselt leebed nendes piirkondades, kus vett on niigi palju. jah, see tasakaal vee vallas on praegu väga tõsine teema, ma loodan, et liikmesriigid kasutavad ära paindlikkus äh, selleks, et äh, võtta üha rohkem ja rohkem maad põllumajandustootmises kasutusele. aitäh ja härra Shani. aitäh, volinikukandidaat. täna hommikul kõnelesime üsna palju sellest, kuidas ühtne põllumajanduspoliitika toimib. võib-olla peaksime kõnelema ka selle poliitika eesmärkidest. mina saan niimoodi aru ja ma arvan, et ma ei ole ainus, et ühtne põllumajanduspoliitika on suunatud sellele, et me toodame piisavalt kvaliteetset toitu mõistlike hindadega. Äh, selle poliitika eesmärk on ära toita viissada miljonit eurooplast. Äh, ligemale sada miljonit eurooplast aga kannatavad alatoitluse all või nad on alatoitluse ohus. Ungari valitsus on kehtestanud kahekümne seitsme protsendise maksu toiduainetele, olete te sellega kursis? Äh, niisiis toiduainete hinnad ja toiduga varustatuse kindlus on sotsiaalne küsimus äh, praeguses olukorras ja inimesed tahavad oma sotsiaalseid õigusi saada. minu küsimus on äh, selles, et kas teie olete selle probleemi eest vastutav ning milliseid meetmeid kavatsete te e-, esitada selleks, et teha lõpp alatoitlusele Euroopas ja tagada toiduainetega varustuskindlus? endise keskkonnaministrina osalesin kliimamuutuste läbirääkimisel, kus kõneldi ka toidu äh, teemast. Need läbirääkimised toimusid kaks aastat tagasi, niisiis äh, ma toetan täielikult seda mõttekäiku, mis on teie küsimuse taga. tegemist on tõesti tõsise probleemiga ja äh, paljud inimesed jätavad selle tähelepanuta, kaheksasada seitsekümmend miljonit inimest maailmas kannatavad alatoitlustuse all Äh, kuigi meil on maa, maailmas piisavalt toitu olemas äh, mis puudutab liikmesriike ja seda, mida nad oma maksude vallas ette võtavad, seal ma sekkuda ei saa ja ma arvan, et te teate seda. tegemist on liikmesriigi poliitiliste prioriteetidega. Äh, kas nad kehtestavad täiendavaid makse toiduainetele või ei, mõne, paljudes liikmesriikides selliseid makse toiduainetele ei ole. aga mina ei, ei saa kommenteerida, milline on ühe või teise riigi maksupoliitika, aga toit äh, on kindlasti teema, mis on mulle väga südamelähedane. Äh, samuti turgude mitmekesistamine. Äh, mõnedel turgudel on rohkem ekspordivõimalusi kui teistel ja tihtipeale on see kõik seotud ka välispoliitiliste küsimustega Äh, igatahes mina tahan hoolitseda selle eest, et harmoniseerimine, lihtsustamine, halduskoormuse vähendamine toiduainete äh, tootmise vallas leiab aset ja samuti, et tarbijate õigustest peetakse kinni. aitäh. ja nüüd algab üheteistkümnes küsimuste voor ja siin on ainukene kõneleja, härra Kalinovski, teil on sõna, palun. aitäh me oleme täna kuulnud äh, tervet rida küsimusi, mis puudutavad Venemaa äh, impordikeeldu ja äh, probleeme, mis on tekkinud e ebaühtlaste toetustega. minu küsimus on, kuidas te suhtute esimese põlvkonna biokütuste tulevikku? Need on need biokütused, mis pidid vähendama CO2 heitmeid ja looma töökohti ja andma talunikele täiendavat sissetulekut üha rohkem on äh, selliseid biokütuste komponente, mida Euroopas müüakse ja mis on pärit kolmandatest riikidest. kaks aastat tagasi äh, tegi komisjon ettepaneku vähendada viiekümne protsendi võrra biokütuste eesmärke äh, transpordis. milline on teie arvamus? maakasutuse muutmisest selleks, et hakataks tootma biokütuseid. kuidas te sellesse suhtute? Äh, kuidas te suhtute sellesse, et äh, biokütuseid toodetakse Euroopa Liidus või nende komponente tuuakse kolmandatest riikidest sisse? Äh, ma arvan, et biokütuste arutelus on toimunud viimastel aastatel väga suured muutused. alguses olid inimesed väga entusiastlikud biokütuste tootmiste, kümme aastat tagasi ma olin siis Iirimaa parlamendi liige ja väga paljud äh, lobistid just roheliste ridadest äh, üritasid saavutada toetust biokütuste tootmisel. aga nüüd on olukord muutunud, kuna on äh, aru saadud, et nende tootmine tõrjub välja toiduainete tootmise, nii et, et siin tuleb leida tasakaal. biokütused kui alternatiiv Äh, on äh, väga oluline äh, taastuvenergia kontekstis. me oleme seadnud endale suured eesmärgid kliimamuutuste vallas ja seega me peame arvestama ka taastuvenergia tootmisega. kui me sellistes valdkondades midagi te ei tee, siis me ei suuda välja arendada seda energiavarustuskindlust, millele me siin, mille poole me siin Euroopas äh, pürime ja seetõttu on president Juncker palunud, et ma annan aru mitte ainult ka ühele asepresidendile, vaid äh, kahele äh, härra Kadaisele, kes tegeleb majanduse ja töökohtade loomisega ja Sloveenia äh, volinikukandidaadile jällegi energialiidu teemadel. nii et energeetika ja toit on omavahel seotud ja meil on vaja sellist üldist äh, horisontaalset arutelu sellel teemal, kuidas me saavutame toiduainete varustuskindluse eesmärgid ja vaadata ka, kuidas me saame anda oma panuse energiavarustuskindlusesse